Right, good afternoon everybody. tere pärastlõunat kõigile. ma vabandan, et meie tänane istung hakkab varasemast veidi varem, kuid teinekord lihtsalt ei ole muud võimalust, kuna päevakorrad on täpselt sellised, nagu nad on. suur tänu kõigile, kes on kohale jõudnud, kindlasti tuleb meid pärast juurde esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine, ma eeldan, et see kõigile sobib. teine päevakorrapunkt, koosoleku protokolli kinnitamine üheksateistkümnendast oktoobrist kaks tuhat üheksa. keegi meile ei ole vastukaja edastanud selles küsimuses, seega äh, need on heaks kinnitatud. juhataja teadaanded, kolmas punkt, mul midagi öelda ei ole, seega libiseme sellest punktist üle ja nüüd päevakorrapunkt number neli. ja mul on väga hea meel tervitada meie ees Euroopa Keskpanga presidenti äh, Jean-Claude Trichet. Äh, härra Trichet on meie ees juba teist korda rahandusalase dialoogi kontekstis minu eesistumise ajal ja nüüd annaksingi sõna Jean-Claude'ile. Uh, suur tänu, proua esinaine, austatud majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed, täna toimub meie esimene kohtumine pärast Lissaboni lepingu jõustumist äh, ja see on kindlasti hea põhjus tähistamiseks nii Euroopa Parlamendis kui Euroopa Keskpangas. see muudab Euroopa Liidu tugevamaks, tõhusamaks ja efektiivsemaks. Euroopa Liidu või Euroopa Parlamendi pädevus kasvab, Euroopa Keskpank on saanud Euroopa Liidu sõltumatuks institutsiooniks ja uue lepingu raames äh, loodame tulevase, tulevasele koostööle Euroopa Parlamendiga, sest äh, viimastel aastatel on juba meie vahel hea koostöö olnud. meie tänane kohtumine Äh, äh, nõuab pigem, kõigepealt olemasoleva majandusolukorra hindamist, teiseks äh, meie väljumisstrateegia kriisist ning erakorraliste meetmete aegumine vajab arutamist ning kolmandaks tahaksin rääkida finantssüsteemide süst-, süsteemsetest riskidest. Läheksin edasi nüüd ähm, rahapoliitika ja majandusarengu teemaga. majandusväljavaated on alates kümme nädalat tagasi toimunud kohtumisest teiega oluliselt paranenud on ilmnenud esimesed märgid majanduse taastumisest, kolmanda kvartali näitajad on null koma neli protsenti paremad kui teisel kvartalil ning kahe tuhande kümnendal aastal loodame me juba tagasihoidlikku majanduse taastamist, mis vastab ka eurosüsteemi äh, prognoosidele, mis avaldati eelmisel neljapäeval, aga äh, need lootused on ikka veel üsna ebakindlad ja panga nõukogu arvates on si-, samas eh, perspektiivid tasakaalustatud. rääkides hinnaarengutest ning inflatsioonisurvest, peab ütlema, et eh, need on olnud suhteliselt madalad novembris oli inflatsioonimäär positiiv, umbes null koma, positiivne umbes null koma kuus protsenti ning kui tulevikku vaadata, siis ilmselt jääb inflatsioonimäär ähm, tagasihoidlikuks, arvestades ehm, aeglast majanduse taastumist ning keskpikas ja pikemas perspektiivis vastavad inflatsiooni projektsioonid Mm, nõu-, panga nõukogu prognoosidele, nimelt umbes kaks protsenti. Äh, rahapoliitika arengust võib öelda, et inflatsioonisurve pikemas perspektiivis ähm, vastab meie prognoosidele, äh, koormus äh, majapidamistele näitab, et ähm, laenukoormus Äh, ei ole liiga suur, aga siiski on vaja äh, arvestada tootmise ja kaubanduse tingimustega. samal ajal jätkuvalt et paranevad üldised majandustingimused, mis võib ka eeloleval perioodil laenuvõimalusi suurendada. praegusel hetkel mingisugust krediidikrahhi ette ei ole näha, praegu jälgime me kõiki arenguid väga tähelepanelikult ja just niisuguses kontekstis jätkab panga nõukogu eh, tegelemist äh, panga võtmeintressimääradega, nagu teie komisjon teab, Euroopa Keskpank on sisse viinud alates oktoobrist kaks tuhat kaheksa mitmeid mittestandardseid meetmeid, nagu ma selgitasin teile juba varem, meie krediiditoe viis põhielementi on olnud kogusummale fikseeritud intressimäär, garantiide võimalused laienenud, pikem tähtaeg, samuti võimalus äh, tasuda välisvaluutas ning äh, läbi mõõdukate võlakirjade ostuprogrammi samuti toetuse edastamine. nii, need meetmed on äh, majandusele kasuks tulnud, on ennast tõenda, tõestanud kriitilistel aegadel ning äh, seetõttu ongi panga nõukogu just niisuguste meetmete kasuks otsustanud. kõik need erakorralised meetmed on vastu võetud mõttega need järk-järgult kasutuselt ära võtta muidugi tingimusel, et meie operatiivne võrgustik on piisavalt paindlik ja eh, vastab eh, likviidsuse tingimustele meie institutsiooniline sõltumatus tähendab ka seda, et meil on nüüd piiramatud võimalused eh, vajalikke otsuseid vastu võtta. ma olen rõhutanud, et me ei saa neid meetmeid ära võtta ei liiga vara ega liiga hilja, eh, meetmete kasutuselt võtmine peab olema järk, järguline ning arvestades ka võimalikke riske eelmise nädala neljapäeval võtsime vastu otsuse mõned e-, e-, erakorralised likviidsuse meetmed juba kasutuselt ära võtta, sellepärast et olukord on paranenud ja me ei taha, et ebastandardsed meetmed tekitaksid turumoonutusi. me ei taha ka niisugust olukorda, kus ähm, liikmesriikide keskpangad ja üldse pangad sõltuvad tugevalt mm, keskpanga rahasüstidest. Äh, praegu on näha, et majandus- ja rahapoliitika on stabiliseerunud rahaturgudel, ähm, see on äh, tugevdanud pankade võimalusi restruktureerida oma bilanssi äh, ja just selles kontekstis otsustas ka eh, panga nõukogu ümber või läbi vaadata meie refinantseerimisoperatsioonid, me jätkame likviidsuse pak-, tuge, toe andmist fikseeritud intressimääradega nii kaua kui vaja või vähemalt järgmise aasta aprilli keskpaigani ning eh, me tahame eelkõige euroala pangandussüsteemi toetada, et äh, majandust krediidivõimalustega äh, aidata. samuti otsustasime mitte pikendada üheaastaseid ma-, äh, rahasüste, need lõpevad käesoleva aasta detsembris ja mm, kõik meie likviidsusvahendid tegelikult ei ole sama vajalikud kui varem seetõttu otsustasime ka lõpetada kuuekuused refinantseerimisoperatsioonid pärast järgmise aasta mar-, märtsi. Äh, lubage mul nüüd rääkida nende meie mittestandardsete meetmete mõjust ka euroalast väljaspool asuvatele liikmesriikidele makromajanduslikud tingimused nendes riikides on ilmselt stabiliseerunud, kuigi on erinevusi kogu regioonis, üldist äh, järsku äh, likviidsuse liikumist äh, Kesk- ja Ida-Euroopa suunas ei ole toimunud, välispankade kohalolek on stabiliseerivat mõju omanud ja emapankadel on õnnestunud suures osas siiski vältida riskidele ähm, avatust ning keskpanga tugi euroalale on aidanud kaasa sellele, EKP eh, on samuti ka mitte euroala keskpankasid toetanud, kui oli tegemist rahaturgude funktsioneerimisprobleemidega. ja lõpuks tahaksin paar kommentaari esitada ka nende väljumisstrateegiate kohta. Äh, äh, paljude, äh, paljude euroala liikmesriikide ees seisab eelarve defitsiit, mis on lii-, liialt suur, see võib mõjutada ka äh, usaldust turu vastu ning mõjutab kindlasti ka kesk- ja pikemas perspektiivis intressimäärasid. samuti teeb see meie rahapoliitika eh, põhiülesande hinnastabiilsuse tagamise raskeks. seetõttu eh, õige väljumisstrateegiate läbimõtlemine on väga tähtis. niisugustes strateegiates on vaja äh, rakendada usaldusväärseid meetmeid iseäranis kulupoolel, nii nagu ECOFIN eelmisel nädalal otsustas, peavad liikmesriigid ise mõõdetavad meetmed paika panema, et korrigeerida oma ähm, tasakaalustamatust äh, rahapoliitikas. Need meetmed ähm, mis meie oleme rakendanud, kaovad siis kahe tuhande kümnendal või kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja viimane teema, mille ma olen valinud täna oma sõnavõtuks, puudutab süsteemseid riske, omavahel seotud finantssüsteemides. süsteemne risk kujutab endast finantssüsteemi kokkukutsumist, kokkukukkumist, mis tuleneb just liigsest omavahel seotusest süsteemi sees, süsteemne risk ohustab ka igaühe, iga eri, üksiku finantsinstitutsiooni ähm, olukorda. ja äh, võib ka äh, finantsvahendusprotsesse mõjus, mõjutada nii, et need pigem äh, levitavad negatiivseid järelmõjusid. süsteemne risk võib tuleneda ühe institutsiooni või mitme institutsiooni kollektiivsest valest käitumisest, aga ka sellest, kuidas nad omavahel suhtlevad rahaturgudel. süsteemne risk on toonud välja ka meie vajaduse parandada oma teadmisi finantssüsteemi komplitseeritusest äh, läbi siis äh, Äh, finantsturgude analüüsi ja ähm, minu arvates on vaja iga institutsiooni eraldi vaadelda, äh, analüüsida iga stressi, iga institutsiooni stressitaluvust ning võimalust mõjutada kogu süsteemi või tema olulisi osi mis võib muuta süsteemi haavatavaks, haavatavaks. seega riskid võivad näiteks tuleneda sellest, et suur osa süsteemist kannatab sarnaste riskide tõttu või ohtude tõttu. ja see võib tekitada tasakaalustamatust, samuti äh, tähtaegade valest, valesti hindamist ning äh, võib-olla riskide niisuguste kulu valesti hindamist, seega äh, finantsstruktuuri tugevuse hindamine on eriti tähtis süsteemse riski hindamisel on väga oluline ähm, selle võime hinnata selle võimet teatud perioodil kõikumistele vastu pidada, alates äh, tagasihoidlikest liikumistest üles või alla ja süsteemi ebastabiilsus iseenesest juba on väga keeruline äh, mõiste, see on seotud erinevate nähtustega, nii nagu ka meie käitumisega seoses vastaspoolega ning ähm, samuti sõltub see nii raamatupidamisreeglitest, krediidi agent, reitinguagentuuridest ja nii edasi. väga oluline ähm, valdkond süsteemsete riskide hindamisel on finantssektori enda osapoolte suhe reaalmajandusega. finantssektor peegeldab väga sageli reaalmajanduse tasakaalustamatust reaalmajandus võib kannatada protsüklilise arengu tõttu finantskriisis. see tähendab seda, et ähm, makromajanduslikud probleemid omakorda võivad tekitada eh, suuremaid probleeme finantssektoris. see tähendab seda, et ähm, väga raske on hinnata süsteemse riski allikaid. definitsiooni poolest võib muidugi pidada neid väga keerukaks, aga me teame ka, et stressiolukorras on eriti raske ära määrata, millises suunas süsteem areneb. veelgi enam, eh, süsteemi areng võib mittelineaarselt eh, kriisiolukorras kulgeda, seetõttu on meil ka mittestandardset analüüsi vaja, aga seda kõik on väga raske mõista kui me räägime erinevaid, erinevatest finantskanalitest, siis äh, süsteemi ülesehituse kindlustamine on ise meile väljakutseks. praktikas analüüsides võime me lähtuda varastest näitajatest ja süsteemilistest turukobaratest ja me näeme, kui tekivad ohuolukorrad, kui me hindame äh, meie süsteemi vastupidavusest, vastupidavusest, siis äh, meil on oma makrosüsteemi testisüsteem, mis äh, aitab meil ka koostada prioriteetide nimekirja riski osakorras ja hinnata riskide tõsisust sellest lähtuvalt on tehtud ka oma soovitused, keskpangad üle kogu maailma ja keskpangandusorganid teevad koostööd üle kogu maailma, et arendada välja neid hindamistööriistu, et äh, luua süsteemilise riski hoiatussüsteemi. see aitab kaasa tulevastele analüüsidele meie panuse koordineerimise valdkonnas ja aitab äh, meil ka koondada panganduse monitooringualaseid ekspertteadmisi ja vajalikke riski hindamise andmeid üle kogu maailma. niisiis, riskide hindamine, varane äh, hoiatussüsteem, poliitilised äh, meetmed, et süsteemilistele riskidele reageerida ja poliitilised konkreetsed soovitused, äh, see kõik loob meie tulevase finantssüsteemi kindlamaks ja me ootame seda kõik pikisilmi. Thank you very much Äh, suur tänu ja läheme nüüd edasi küsimuste ja vastuste vooru juurde. nimekiri sõnasoovijatest äh, fraktsioonidelt on juba minuni jõudnud. tuletaksin kõigile meelde, et äh, välja hakkab see kõik nägema nii küsimuse esitajal on poolteist minutit küsimuse esitamiseks ning äh, siis saab kohe sõna härra Trichet, kes äh, saab vastuseks kuni kolm minutit. esimene küsimus aga Rahvapartei nimel härra Paltsilt. suur tänu, proua esinaine. suur tänu, härra president, ka teile selle väga huvitava sissejuhatuse eest. mul on paar küsimust, kõigepealt mis puudutab äh, seda erimeetmete lõpetamise strateegiat. Te ütlesite nende erakorraliste meetmete juures, et äh, likviidsus on suurenenud, kuid kuidas te teete koostööd äh, rahandusministritega liikmesriikides, liikmesriikides nende ministeeriumitega, kes on oma kavad äh, koostanud ja kes neid kavasid nüüd samuti kokku tõmbavad, kuidas näeb välja siis see koordineeriv tegevus? teine küsimus, nende ebastandardsete või erimeetmete puhul on Euroopa Keskpank võtnud endale teatavaid riske. kuidas te aga neid enne ris-, kuidas te enne neid riske aga hindasite, kui tihti need riskid ümber hinnatakse ja kuidas toimub järelevalve nende üle siis jätkusuutlikult. ja veel üks küsimus. puudutab see äh, varade küsimust, kas äh, niinimetatud varade eemaldamine toimub varases või hilisemas faasis? ja te ütlesite, et äh, tõesti teatud piirkondades, valdkondades on krediidiga probleeme, kuid kui tarbijad äh, hakkavad jällegi meie süsteeme usaldama ja, ja tarbimismäärad ülespoole keeravad, on siiski probleem selles, et kriis võib ju hoopiski hoogustuda, kuna pangad lihtsalt ei suuda praegu anda seda krediiti, mida turg neilt nõuab. kas pangad kuidagi koordineerivad oma tegevust selles valdkonnas, sekkub proua esinaine. suur tänu! nagu te aru saate, kolleegid, seal ekraanil olev elektrooniline kell ei jookse, üritame selle aga ära parandada, härra Trishe. ma üritan seda mitte ära kuritarvitada, tõsiasja, et see kell ei käi, aga suur tänu selle küsimuse eest. ütleksin nii palju, et ähm, mis puudutab seda järg-järg, järk-järgulist ja õigesti ajastatud mittestandardsete erimeetmete eemaldamist süsteemist, need juba ise jõuavad oma loomuliku lõpuni, nii on nad ju ka üles ehitatud. ja nad on lisameetmeteks sellele, mis toimub turul endal. on täiesti selge, et äh, olukord turgudel, kui me need meetmed sisse tõime, pärast Lehman Brothersi kokkuvarisemist oli hoopis teistsugune kui see, milline äh, see olukord on turul täna. ja sellepärast olemegi langetanud üsna mitu otsust viimasel ajal, me oleme alati aga rõhutanud seda, et me tõesti tahame, et jällegi järk-järguliselt ja õigesti ajastatult need erimeetmed äh, samuti oleksid kohandatavad äh, vastavalt sellele, mis toimub turul ja mulle tundub, et erinevad äh, liikmesriikide ametkonnad on väga hästi mõistnud seda, mis on meie tegevuse iva, kõikidel liikmesriikidel äh, on ka nende käest küsitud samu küsimusi, kuid olukord on erinev riigiti. on riike, nagu te teate, kus äh, finantssektori olukord on saanud väga tugeva hoobi Äh, oli riike, kus probleem oli vähem terav, nii et äh, muidugi igal valitsusel on olnud kohustus olukorraga kohandada oma süsteeme ja tegelikult ma ei näe e, erinevat, e, erilist probleemi e, seoses siis koordineeriva tegevusega erinevate liikmesriikide ametkondade vahel. Teie teine küsimus? selles osas ma ütleksin nii palju, et me muidugi väga pidevalt jälgime seda, milline on olukord tervikuna ja nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, ei ole meie meelest näha mitte ühtegi märki sellest, et tulemas oleks äh, krediidiprobleemile mingisugune suuremat sorti lahendus. Äh, muidugi äh, me oleme näinud, et krediidiolukord on paranemas eriti nende krediitide puhul, mis on võetud vähemaks kui viieks aastaks, kuid äh, krediidid viieks ja üle selle, näeme me endiselt seda, et mitmed kuud äh, on krediit jäänud tasumata, seda võib äh, põhjendada muidugi mitmete põhjustega, kuid üldiselt me näeme, et kuu, iga kuuga see tagasimaksmata krediidisumma väheneb kuid me muidugi tahame teada, mis täpselt toimub vähenenud on ka nõudlus krediidi järgi, nii nagu ikka pärast majanduslanguse olukorda. tegemist oli majanduslangusega, me, meid tabas suuremahuline majanduskriis, nagu te teate, nii et nõudlus krediidi järgi on ka märksa väiksem kui varem, mis on muidugi fenomen, mis käib käsikäes taoliste tsükliliste muutustega turul. nii et ma ütleksin, et meie tasandil ja pärast väga öö, äh, detailseid analüüse on näha, et nõudlus määrab öö, äh, väga paljuski seda, mis toimub. ja viimane teie küsimuse element, kas on oodata suuri šokke veel ja tõsiseid raskusi, ma vastaksin jah, tuleb olla valvas tõsi ja täiesti selge on see, et me oleme endiselt täna veel olukorras, kus valvsus on kõige olulisem. me ei saa mitte midagi ette ennustada, ootamatuseid võib esineda ja ebakindlus on kahetsusväärsel kombel praegu veel väga suureks äh, probleemiks meie jaoks. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kaaras kell endiselt ei tööta, nii et äh, tulen tagasi nende punaste ja kollaste kaartide juurde. Need aitavad mind välja, saate isegi aru ilmselt, Otmar Karas. Äh, mul on lühikesed küsimused. härra Trichet, eelmisel nädalal võttis äh, nõukogu vastu arvamuse, mis käsitles Euroopa rahaturgude järelevalvet ja Euroopa Parlament omalt poolt äh, reageeris sellele kohe. Euroopa Parlament ütles, et äh, on äh, tegemist segadust tekitava kokkuleppega ja me ei saa olla sellise lähenemisega nõus. mida arvab Keskpank sellest? ja minu teine kommentaar või küsimus on, on, et meil on loomulikult vaja integreeritud tugevat turujärelevalvesüsteemi, aga paistab, et seda praegusel hetkel ei ole praegusel hetkel on räägitud siin ka võimenduse äh, määradest ja konsulteerimisfaasis äh, see võimendusmäärade küsimus võeti välja. Ähm, mulle paistab, et see küsimus on jäänud ähmaseks ja kui seda siiski võetaks kasutusele, millised komponendid teie arvates peaksid selle võimenduse juures olema kaasatud? siis kolmas küsimus, Island kavatseb liituda äh, euroga kahe tuhande, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja kuidas teie hindate praegu ähm, äh, olukorda, kus meil on mõningates riikides äh, lubatust suurem riigieelarve defitsiit? Uh, mis puudutab esimest küsimust, mis on väga lai küsimus, äh, kui ma sellest õigesti aru saan, sellepärast te küsite minult, äh, mida ma arvan järelevalvepaketi kohta, mida nõukogu kavandab ja ma võin öelda, et praegusel hetkel äh, loomulikult minu jaoks on tegemist ma leian, et tegemist on parlamendi jaoks väga huvipakkuva küsimusega, aga praegusel hetkel ma leian, et et see Euroopa Keskpanga arvates ei ole kõige parem tulemus praegusel hetkel, ma kavatsen seda ka täpsustada loomulikult omal ajal, aga me võtame arvesse, kui keeruline ja kui tundlik on see küsimus ja, ja kui keerulised ja tundlikud on erinevate valitsuste vahelised suhted kahekümne seitsme liikmesriigi puhul ja ma eeldan, et minu arvates äh, sellises olukorras äh, Rootsi eesistujana tegi oma tööd väga hästi, meie tulemus ei ole kõige parem äh, esimene vasikas nii-öelda, aga kui me võtame arvesse, kui palju erinevaid tundlikke küsimusi on sellise dokumendi, sellise toimiku puhul kokku koondatud Euroopas, siis jah. mis puudutab võimendusmäärasid, siis nagu te teate, praegusel hetkel toimuvad väga tihedad, väga pingelised arutelud Baseli komisjonis äh, ja selle rühma liikmesriikide vahel sel teemal, et mis asi või mis asjad äh, on või millised või siis võiksid olema, olema meie järeldused tulevikuks äh, seoses praeguse finantskriisiga ja me teeme tööd just nimelt protsüklilisuse küsimusega. see on valdkond, kus me saame meie panganduse usaldus, usaldatavusnormatiive parandada. ja kui me ja kui me vaatame läbi Basel kahe kapitalinõuete küsimused äh, selleks, et äh, olla ette valmistatud äh, riskideks, me peaksime selle küsimuse läbi vaatama põhjalikult, laiapõhjaliselt, mitte nii nagu Basel ühe puhul, kus me unustasime ära väärtpaberistamise protsessi riskid. kõik need on väga olulised küsimused. lisaks kapitalinõuetele, mille puhul võetakse arvesse võimalikke riske, siis võiks olla meil Äh, siis on arutlusele tulnud ka ühtne võimenduse määra küsimus. Äh, Baseli komisjon jätkab tööd selle küsimuse kallal ja tõenäoliselt äh, ei saa olema tegemist määraga, mis oleks nii-öelda esimene nõuetest, tavaliselt esimesele nõudele, esimeseks nõudeks jääb ka kapitalinõuete küsimus kuid äh, teisese meetmena võiks kasutada ka võimenduse määra, aga see on praegu arutlusel lihtsalt Baseli, Basel kaks komisjonis. kolmas küsimus äh, puudutas äh, kahte erinevat riiki, üks ei ole Euroopa Liidu liige, teine ei ole Euroopa Liidus, üks on, ei ole Euroopa Liidus, teine on Euroopa Liidus ja ka Europiirkonnas, mina neid kahte riiki ei võrdleks, ma tahaksin öelda, et Kreeka olukord on väga keeruline praegusel hetkel loomulikult me kõik oleme tuttavad arvuliste näitajatega ja me kõik teame, kui olulisi ja kui julgeid otsuseid tuleb langetada selleks, et taas olukorda kontrolli alla saada seoses rahapoliitikaga. ja selleks on meil vaja korralikku tugevat makrostrateegiat selle riigi jaoks, need on rasked otsused, väga julged otsused, mida on vaja teha neist ei saa üle ega ümber ja ma olen kindel, et Kreeka valitsus, kes näeb objektiivselt äh, olukorda, kuhu nad on sattunud, äh, langetab äh, ka õiged otsused. suur tänu! kas ma võiksin juhtida teie tähelepanu sellele, et on üsna ebaaus ja paluda vastata kolme minuti jooksul, kui küsimusi on kolm. see tähendab ka seda, et äh, viimased küsimuste esindajad ei saa võimalust esitada küsimusi, aga härra Peeter, praegu on teil võimalus esitada küsimus, palun. suur tänu, proua esinaine, härra Trichet. kas on mingisuguseid äh, näitajaid, äh, mis viitaksid sellele, et pangad spekuleerivad likviidi-, likviidsusega, mida teie olete kättesaadavaks muutnud, me oleme kuulnud ennem siin krediidikriisist ja te rääkisite likviidsuse kättesaadavusest, aga ma tahaksin ma tunnen huvi selle vastu, kas järgmises faasis ei võiks sellises olukorras tekkida spekuleerimine ja kas see likviidsus tuleb tagasi maksta ja kui, ja kas teil on plaanis võtta sellekohaseid meetmeid ja kui mitte, siis äh, see odav raha nii-öelda, mis likviidsuse meetmete abil tuleb äh, kät-, muutub kättesaadavaks ja äh, siis ja, ja samas ei jõua see õigetesse kätesse. mis te arvate sellisest olukorrast? Uh, jah, tegemist on väga tähtsa küsimusega. me peame meie keskpangas ja ka kõik meie sõsarpangad liikmesriikides peavad hindama nende meie poolt võetud meetmetega seotud riske, kui tegemist on meetmetega, mille me oleme võtnud kriisiolukorras, erakorralistes tingimustes. me peame hindama, kas meil on olemas, kas me väljume kriisimeetmetest liiga vara võib-olla või liiga hilja ja meil ei ole mingisuguseid ex-ante meetmete äh, põhjuseid, üsna sageli öeldakse äh, meile, et äh, varase väljumisstrateegiaga on seotud rohkem riske kui hilise väljumisstrateegiaga, aga me leiame, et olukorras me peame siiski jõudma järeldusele, kuidas me riskid suudame kõige paremini riske minimeerida ja teie küsimus on väga oluline ja seetõttu olemegi me eelmisel, langetasimegi me eelmisel neljapäeval otsuse, mille me langetasime, me leidsime, et äh, on kätte jõudnud õige aeg selleks, et järk-järguliselt, äh, samm-sammult äh, ja iga asi omal ajal hakata erakorralisi meetmeid lõpetama. ja pankade, pankades on meil pankadele oleme saatnud väga selge sõnumi, me oleme neid informeerinud kõigest, mida me oleme teinud ja kui lubate, siis ütleksin siin äh, äh pank äh, äh,, kui ma lubaksin, lubate, siis ma ütleksin prantsuse keeles, et me ei teinud seda teie ette teie ilusate silmade pärast, vaid et äh, äh meie peame lähtuma riskidest oma laenamise puhul pankades, nagu me oleme öelnud, ja ainus, mida me oleme teinud ja mida on teinud tegelikult valitsused, parlamendid ja nii edasi, kõik on tehtud samal eesmärgil mitte kellegi, mitte mingil muul eesmärgil, me tahame. ja see sõnum on väga selge, väga tugev sõnum ja meie seisukoht praegusel hetkel lähtuvalt meie analüüsi tulemustest on see, et me lähtume nõudmisest, mitte krediidikriisi sõnumist. meie sõnum rahaasutustele ja pankadele on äh, selge ja need, kes arvavad, et midagi ei ole juhtunud ja et nüüd me oleme jälle olukorras nagu varem, sellepärast et turg toimib nagu varem, need eksivad. me oleme madal, majandus äh, madalseisus, aga, ja oleme sellest äh, hullemast võib-olla üle saanud, sellepärast et me võtsime õigel ajal meetmed, meie oleme siin keskpangad ja valitsused. ja kui me sellest aru ei saa, siis me eksime, siis me oleme valel teel. ma ei usu, et maksumaksja oleks valmis kaks korda maksma nende riskide eest kaks korda hang on, oh right, thank you very much. suur tänu. järgmine küsimus tuleb sotsiaaldemokraatidelt. Edward Skikluna, palun. härra Trichet, eelnevatest vastutest võiks järeldada üks, et pöördumine nii-öelda nii pöörduvad protsessid erakorraliste meetmete puhul sõltuvad ajastamisest. ja teine tähendus protsesside pöördumisele tuleneb äh, kriisist väljumismeetmetest endast. nüüd, kui meil on mingisugune väljumisstrateegia, kas seda võib peatada teatud hetkel, mingil hetkel, kui on tegemist halvima stsenaariumiga? ja teiseks, EKP ilmselt ei oota ära, kui liikmesriikide valitsused avaldavad enda finantsstrateegiat. muidugi teie olete sõltumatu asutus, teil on niigi erinevate programmidega erinevaid riike, kas sellest võib ka probleeme tuleneda? suur tänu. suur tänu. Te esitatud küsimus on väga tähtis. meie, nagu ma ütlesin, püüame oma hinnangu anda vajalikul hetkel rahaturgudel, nii et võetaks vajalikke otsuseid. me ei, ei taha öelda praegu, et liikm-, et neid erakorralisi meetmeid tuleb varakult tagasi võtma hakata või siis ka hiljem me ei taha, et ühte suhtumist eelistataks, et ja me ei taha ka muidugi väljumisstrateegiat venitada, mis, et see strateegia rakendub liiga hilja, et see on liiga pikk, see võtab liiga palju aega ja see on seotud ka nende vastupidiste mõjudega, mis võivad tuleneda spekulatsioonist ja millest siin eelmise küsimuse raames ka räägiti. väga tähtis on õigeaegselt otsuseid teha. teine märkus, kas võib ka mingil hetkel ummikseis tekkida? nii et äh, mõnda meedet ei saa peatada. mina usun, et kõik meie kujundatud meetmed Äh, võimaldavad ka äh, ükskord nende kasutamisest loobuda. ma ei usu, et see ohustaks turuosalisi ja tõesti, ma arvan, et äh, niisugusesse olukorda me ei satu, loomulikult. meie olukord oli siiski äh, suuresti progno-, prognoosimatu ja ikka on tuleviku suhtes ebakindlust, aga meie mm, siiski jälgime rahaturge ja finantsturge ja minu praegusel hinnang küll, küll ei tohiks niisugust ummikseisu tekkida juba, juba nende erimeetmete iseloomu tõttu. valitsuste küsimuse kohta eh, kaalume kõigepealt mis praktilises elus toimub? paljud valitsused ise juba loobuvad järk-järgult toetusmeetmetest. kommertspangad on hakanud ähm, valitsustele äh, riigi, antud riigiabi tagasi maksma äh, kas siis võlakirjades või aktsiates ja äh, see näitab juba, et turud toimivad palju paremini ning äh, sellest tuleneb nii-öelda loomulik äh, äh, erimeetmete turult äravõtmine. keskpikas perspektiivis refinantseerimismeetmed, mida kasutati mitmete pankade puhul, on praktiliselt kasutamata jäänud, sest turud juba toimivad paremini. praegu on täiesti loogilistel põhjustel toimunud nii, et paralleelselt kaovad ära toetusmeetmed, sest neid, nad ei ole enam vajalikud, ei ole enam asjakohased ja pole vaja mingisugust toetust anda, kui seda ei oodatagi. suur tänu, Alin Mekasi. suur tänu, ma tahaksin nüüd tagasi tulla Euroopa süsteemsete riskide komi-, komisjoni juurde. kindlasti teevad nad äh, analüüsialast koostööd teiega ja äh, Finantsjärelevalveametitega. Te olete andmekogumise programmiga vist juba alustanud, see puudutab süsteemseid riske ja nüüd Äh, ma tahaksin teada, kui kaugele te olete jõudnud, kes seda tööd teeb, kas seda tehakse kohapeal Keskpangas või olete te juba mõned õppetunnid saanud oma tööst, olete te hakanud juba personali otsima ähm, selle süsteemsete riskide komitee jaoks, need ongi põhiliselt minu küsimused, suur tänu! suur tänu, Anna Kaasi! kõigepealt see ESPR-i või selle äh, süsteemsete riskide komitee mõte äh, töötati välja just äh, Euroopa finantsturgude järelevalveametitega selle ameti juba eh, staatuses on või põhikirjas on ette nähtud teha tihedat koostööd järelevalveasutustega. seega eh, olulised otsused tehakse kõikide osapoolte poolt koostöös ja loomulikult on kaasatud ka järelevalveametid, järelevalveametid ka liikmesriikidest eh, seda soovi on selgelt avaldanud ka keskpangad ise ja nad soovivad ise kaasa lüüa, mitte selleks, et mikrojärelevalvele keskenduda. seetõttu on selle ettevõtte töö kavandatud just nii, et, et ülesanded ei kattuks. nüüd Äh, analüüsi kohta ja vastava töö kohta võiksin öelda, et meie äh, tegeleme sellega, see on üks meie tööülesannetest, väga oluline, kusjuures sellega tegelevad ka keskpangad. keskpangad ise on huvitatud kesk- ja pikemas perspektiivis ähm, stabiilsuse, hinnastabiilsuse tagamisest ja finantsstabiilsuse tagamisest ja loomulikult äh, keskpangad on kõik sõltumatud ja seetõttu peeti ka asjakohaseks anda neile nii-öelda äh, kui äh, pädevatele asutustele vastutus süsteemsete riskide analüüsi eest ilma ühtegi institutsiooni eelistamata. seega me töötame kõikide äh, praktiliste ja kontseptuaalsete aspektidega samaaegselt, väga palju tööd on veel vaja ära teha, seda tööd me teeme Euroopa tasandil, aga meie kõige suurem ambitsioon on muidugi ühisturg ja eh, kui me sellest riskide komisjonist räägime, siis see peab ühendama üks kord kahtekümmend seitset liikmesriiki ja EKP e, e muidugi tahab ära kasutada kõik need spetsialiseeritud teadmised, e, mis tulenevad kahekümne seitsme keskpanga tööst, selleks, et tagada mm, olukorra, kus Euroopa Keskpank ei peaks ainult oma ressurssidele, inimkapitalile toetuma, vaid selleks, et hajutada vastutust, anda ka uut, uusi ülesandeid keskpankadele, euro, Euroopa Parlament on ka muide osalemisest huvitatud olnud juba algusest peale. Silvi Kullar, suur tänu eh, härra president, tahaksin selle järelevalve küsimuse juurde tagasi tulla. Te vastasite härra Kaarasele kes muide meie ühist seisukohta äh, väljendas, et meiegi soovime ambitsioonikamad olla, aga millises suunas praegu äh, teie töö liigub, Euroopa Parlament on oma seisukohad esitanud, aga millised on teie prioriteedid äh, finantsjärelevalve tugevdamiseks, sest meie jaoks on väga hästi väga oluline ka elanikkonnale sõnum saata, et praegu ei ole siiski tavalise olukorraga tegemist, aga meie, meil on võimalus tõhusa kontrolli jalule seadmiseks. suur tänu, see first best küsimus, selle ma, selle ma püüaksin nii hästi vastata, kui oskan. nüüd, mis Euroopa Keskpanka puudutab, siis meie keskpank peab mikrojärelevalve tasandiga väga, eh, väga tihedat eh, sidet pidama, ku-, eh, selle asemel, et makrojärelevalveasutustega ainult koostööd teha. seda ütlesime juba enne kriisi täiesti selgelt välja. kui meid nüüd küsitleti arutati La Rosieri komisjonis, siis eh, viitasime me sellele, et me oleme keskpangana valmis koostööd tegema, eh, kui vaja, ka eh, arbiitri rolli mikrojärelevalve tasandil te teostama, kui on tegemist pankadega, finantsasutustega, kes tegutsevad piiriüleses äh, areaalis Eurotsoonis Euroopa Keskpank eh, tegutseb siis eh, eelkõige arbiitrina euroalal, seda ettepanekut de la Rosieri komisjon ei toetanud ja nagu te teate, nõukogu ja komisjon ka seda heaks ei kiitnud. ma lihtsalt nimetan seda, aga nüüd meie kui kõige olulisem pank, oleme siiski öelnud, et äh, ühisturu tasandil kahekümne seitsme liikmesriigi seas peab ikkagi meil rohkem äh, pädevust olema. siiani äh, olukord ei vastanud Euroopa Keskpanga staatusele äh, Rootsi kui eesistujamaa äh, on siiski ähm, väga tugevate seisukohtade, kohtadega välja tulnud ja muidugi äh, kogu protsessi võti on Euroopa Parlamendi käes ja seetõttu tahaksin öelda, et et see võib-olla puudutabki kõik äh, seda mikrojärelevalve tasandit, mille kohta te küsisite. suur tänu, Keis Winburn, palun. suur tänu. kui te, härra Trichet, oskate praegu kommenteerida, siis palun tehke seda euro olukorda seoses teiste suurte valuutadega eriti just nimelt äh, nendesse, nende ekspordiriikide valuutadega, kuhu meie ekspordime. Öeldi nimelt, et Rootsi mudel oli üheksakümnendatel aastatel edukas alates pärast Rootsi krooni devalveerimist ja sellele järgnes ekspordi poolt juhitud kasvuperiood, eurotsooni valuuta valuuta võib-olla praegu vähendab meie val-, ekspordivõimalusi räägite äkki natukene euro tugevusest ja sellest, kuidas see mõjutab kasvu, kasvu? suur tänu, proua Swinburne. mulle tundub, et te esitasite siin tegelikult kaks küsimust. kõigepealt see märkus, mille te tegite ja siis otsene küsimus. kõigepealt euro võrreldes teiste suurte eh, valuutadega ning teiseks siis siseturu enda toimimine kahekümne seitsme liikmesriigi sees, arvestades seda, et siin on kaalul väga paljud erinevad valuutad. mis puudutab äh, euro positsioone praegu ühe peamise kõikuva valuutana, nagu te teate, ma pean eurot väga oluliseks ja seal euro puhul oluliseks seda, et Ameerika ametkonnad ja kordavad ikka ja jälle seda, et tugev Ameerika dollar on Ühendriikide huvides. ja ma ütleksin, et muidugi on ka Ameerika Ühendriikide partnerite huvides eh, see kõikuvate valuutade seas ja oluline on see muidugi stabiilsusele äh, maailma majanduse kontekstis. samas aga europositsioonist rääkides, mis on üks peamistest kõikuvatest valuutadest, ütleksin ma nii palju veel lisaks, et seda, mis puudutab äh, mittekõikuvaid valuutasid, mis siis äh, ei fluktueeri maailmaturgudel, eriti tärkavate majanduste valuutad mis eriti just nimelt Aasias on praegu alahinnatud mitmel põhjusel, sealhulgas ka sekkumispoliitikad. nii et selles kontekstis ma ütleksin, et järk-järguline äh, nende valuutade väärtuse tõstmine on äh, dollari ja euroga võrreldes midagi, mis on äh, kindlasti ülemaailmse tasakaalu huvides samuti. siseturu, äh, ühts- ähm,, valuutaturul äh, muidugi nagu teada on, on in-, ähm, vahetuskursid ja nende reguleerimine kõikide riikide huvides, oluline on see, et ükski riik ei väidaks, et nad on väga rahul väga nõrga valuutaga meie siseturu sees. olukorrad on liikmesriigiti erinevad, sellega tuleb kuidagi toime tulla, kuid ma olen täiesti veendunud, et mitte ükski riik ei ürita siin kasu lõigata, sellist kasu, mis baseeruks taolisele poliitikale ja ma tean, et äh, see nii ei ole ja eriti Rootsis ei ole see nii praegu kindlasti. suur tänu! suur tänu, äh, Philipp Lambert, äh, suur tänu. suur tänu. aga ma tahaksin teile väljakutse esitada ja vastan, küsin nüüd inglise keeles teie käest kaks asja, mis meile tõesti muret tekitavad ja ma tahaksin äh, teie nutikaid märkusi. kõigepealt see, millele on viidatud meedias hiljuti EKP peaaegu eelarvelisest rollist äh, läbi selle, et nad on äh, saanud väga suure toetuse krediidi mõttes. Panko on garantiidena äh, võtnud vastu igasuguseid instrumente, äh, näiteks nagu ka väärtpabereid, mis on kinnisvaraga kaetud, ma ei tea, kuidas te neid hinnate, hindate? me tahaksime täpselt teada, kuidas see käib, sellepärast et me tahaksime teada, et kuidas sellised pangad, kes selliste garantiidega teie juurde tulevad, kui palju nad toetust saavad ja kas see mitte konkurentsi ei moonuta siseturul? lisaks, te võite ju võib esitada küsimus, kas Keskpanga pädevuses on ikkagi niimoodi toimida, see on minu esimene küsimus ja minu teine küsimus, äh, millele on võib-olla natuke raske vastata kindlasti, nimelt vastavalt teie hinnangutele, kui suur on risk, mida kannavad Euroopa põhised äh, institutsioonid seoses suurte kaotustega aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, räägitakse siin poolest triljonist, triljonist, mis teie arvate? suur tänu, mis puudutab esimest küsimust. enne kriisi, kui see kriis lahvatas meie jaoks siis üheksandal augustil aastal kaks tuhat seitse, kui me nägime äh, tõsiseid äh, võnkeid turul, oli meie garantiide raamistik avatum kui äh, nii mõnegi teise keskpanga garantiide süsteem ja tõesti kiitsime heaks garantiidena ka mitte ainult riigivõlakirju, vaid ka väärtpabereid. nagu te teate, teispool Atlanti on muutused olnud väga suured garantiide osas ja nemad otsustasid eh, tänu majanduskriisile vastu võtta ka eraväärtpaberid. tõsiasi, et eh, meie oleme eh, olnud ka eralaenudega nõus algusest peale, oli vägagi kooskõlas sellega, mida me algusest peale euro kasutuselevõtule olime toetanud. kriisi kontekstis nüüd oleme me oma raamistikku veelgi laiendanud garantiide puhul, kuid me alati oleme öelnud, et me hindame kõiki ras-, äh, riske väga hoolikalt ja meie hiljutised otsused ongi põhjendatud sellega, et me tahtsime just nimelt äh, vältida põhjendamatu riski endale võtmist. mis nüüd puudutab äh, taoliste garantiide hindamist, meil on oma süsteem selle jaoks, selleks on keskhindamissüsteem, süsteem hindab seda äh, iseseisvalt ja minu meelest on see sobiv, kuid mida on võimalik alati muidugi parandada, kui peaks äh, see vajalikuks osutuma. alles hiljuti me ka näitasime oma valmidust äh, need asjad üle vaadata, kuivõrd alles paar päeva tagasi me seda süsteemi ka jällegi toestasime nüüd, mis puudutab meie pankade äh, riske euro, euroala, Euroopa Liidu aladel. Äh, mahakandmised ja kaotused tulevikus. jah, teil on õigus praegu kutsu, kutsudes meid üles ettevaatlikkusele äh, ja nii-öelda karmusele jah, tõesti äh, igasuguseid hinnanguid on tehtud, investeerimispank ka, meie oleme natukene tagasihoidlikumad. IMF on samuti oma hinnanguid juba parandanud, kuid aga muidugi raske alati vastata sellele küsimusele, sest pankades on olukord väga erinev, on selliseid panku, kellel on väga head olud praegu ja on neid, kes on väga kehvas seisus praegu ma räägin siin euroalast. Need varasemad öö, äh, äh, riskantsed laenud, see ei ole praegu peamine probleem. tuleb muidugi arvestada sellega, et endiselt meedia räägib, et see on peamine probleem, ei ole enam need halvaks läinud laenud nii-öelda. peamine probleem on see, et me oleme äh, Eh, sattunud tõsisse majanduskriisi. Eh, näitajad on kõik miinustes praegu. ja tõesti, olukord on selles, et eh, veel kannatame me kindlasti kaotusi, kuid me peame selleks olema valmis. vaadates euroala pangandust laiemalt, siis praegu tehtud meetmed, võetud meetmed ja meetmed, mida võetakse tulevikus, peavad toetama neid kasusid, mida võib ette prognoosida siis äh, järgnevateks aastateks. ja need peaksid siis katma need nii-öelda järelvõnked, mis kaasnevad majanduslangusega. Um, it... suur tänu ja nüüd Niklas, Nikolas Šuntis saab järgmisena sõna. suur tänu Euroopa, Euroopa Majandusliidu loomise puhul ei ole mingisugust viimase meetme laenamise mehhanismi ja kui riik ei ole Euroopa Liidu riik, siis sellises olukorras võib anda uue valuuta välja näiteks, või pöörduda Rahvusvahelise Valuutafondi poole. kui riik on Euroopa Liidus, kuid ei ole äh, Eurotsoonis, te mainisite seda ka praegu, võib kasutada laenumehhanismi. aga riigi puhul nagu Kreeka, mis on tegelikult Euroopa Liidu liige ja on ka euro, Eurotsooni liige, sellel puhul ei ole mingisugust äh, viimase meetme mehhanismi ja mingisugust laenumehhanismi mida siis sellises olukorras teha? Kreeka kommertspangad laenavad keskpangad üheprotsendise intressimääraga ja eraldavad ja annavad laenu Äh, avalikule sektorile neljaprotsendise intressimääriga, mis on ilma igasuguse riskita laen, äh, põhiliselt, põhimõtteliselt lihtsalt raha üleandmine kommertspankadele, kommertspangad teenivad raha seejuures ja meie tõeline majandussüsteem kannatab selle all, sellepärast et me ei ole saanud piisavalt toetust Euroopa Liidu Keskpankalt. kuidas selle, seda probleemi lahendada, te mainisite siin juba Kreekat. milliseid julgeid otsuseid teie arvates Kreeka peab langetama? Not... kõigepealt eh, ma tahaksin öelda, et eh, see ei ole juhus, et eh, eurotsooni riigid ei kvalifitseeru erakorraliste meetmete kasutamiseks, nagu teie mainisite siin, nagu näiteks Rahvusvaheline Valuutafond, nende poole pöördumine või siis äh, konkreetsete maksete äh, näol esitatav abi Euroopa Liidu oma kassast. asjaolu, et kuulutakse Eurotsooni, tähendab äh, seda, et automaatselt toimub ka riigieelarve puudujäägi rahastamine paljalt seetõttu, et sa kuulud Euroopa Euro, Liidu Eurotsooni ühesõnaga juba paljas kuuluvus ise on äh, märkimisväärne abi riigile, mis on äh, nii-öelda solidaarsuse näitaja nende riikide vahel, kes kuuluvad ühise valuuta ala piiridesse mis puutub äh, vajalikke meetmeid Kreeka valitsuse poolt, äh, siis äh, meetmed tingib olukord ise. kui üks riik ja see ei ole siin suunatud konkreetsele riigile, te esitasite küsimuse ühe riigi näitel, kuid mina ütleks, et see tegelikult kehtib kõikide riikide puhul riigi puhul on oluline, et äh, kõigepealt kinnitada oma leibkondadele, äh, ettevõtetele, et äh, on olemas riigieelarve jätkusuutlik strateegia. kui seda strateegiat ei ole, siis tekib usaldatavaskriis nii leibkondade poolt kui ka siis nii-öelda ettevõtlusvalijaskonna hulgast ja kui usaldus puudub nendes kahes valimisringkonnas nii-öelda, siis ei saagi asja jalule. ja loomulikult äh, refinantseerimine läheb midagi maksma ka ja kui usaldus, usaldus puudub, kui puudub äh, keskpikk äh, ja pikaajaline strateegia, kuidas olukorrast välja tulla, kuidas siis turgu jalule saada, turg, turul puudub igasugune põhjus olla usaldavam kui äh, leibkonnad ja ettevõtted ja seetõttu tekib loomulikult äh, raskusi jällegi riigi refinantseerimisega. ma ütleks, et te ise vihtasite väga õigesti, et äh, rahandusministeerium, Riigikassa peab olema ise kõige tugevam tagatis ja, ja nii peab see riikides olema. ja, ja ka riikides kõik no loomulikult eraettevõtjad peavad saama juurdepääsu kri-, krediidile ja, ja nad peavad iseennast rahastama ja seetõttu tuleb igal juhul langetada otsuseid, mis loovad, taasloovad usalduse. Hans-Peter Martin, palun. jaa, tänki suur tänu! ma olen kindel, et teie ametikoht on üks kõige vastutusrikkamaid ja huvitavamaid kogu maailmas. oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite kaks korda, et Ungari olukord on kriitilises seisus. mida te sellega konkreetselt mõtlesite? kas te võiksite natuke täpsustada, kas te läheksite isegi nii kaugele, et ütleksite, et Ungaris võib äh, oodata sarnaseid arenguid nagu äh, Argentiinas. kas te ütlete, et Kreek- ja Kreeka, kas te ütlete, et Kreeka ei äh, oleks pidanud kunagi Eurotsooniga liituma ja kas Kreeka peaks Eurotsoonist lahkuma? ja kui te vaatate praegu liikmesriikide õigusloomelisi ettepanekuid ja üldsegi õigusloomelisi ettepanekuid ja meetmeid kogu Euroopas selleks, et varipangandus kontrolli alla saada, siis äh, mis teie arvate, kas äh, nendest meetmetest piisab selleks, et äh, rahaturgude olukord tõesti kontrolli alla saada. ja lõpetuseks, kas te olete nõus, et väga paljud vaatlejad, kes on öelnud, et Euroopa Keskpanga strateegia on äh, silmitsi oma lakmusprooviga, kui me räägime siin neljasaja neljakümne kahest miljardist eurost ja sellest meetmest. Never... mis puudutab esimest punkti, siis äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus äh, ei maininud ma tegelikult Kreekat see, selle kohta esitati mulle küsimus, mainiti Islandit ja mainiti äh, Kreekat siin küsimuses ja ma, ma viitasin äh, nendele riikidele vastuses küsimustele. Äh, Argentiinat pole ma kunagi maininud oma sõnavõttudes. ja vastates veel sellesama Kreeka kohta, ma ütlesin, et minu kommentaarid kehtivad kõikide riikide puhul, mitte ainult Kreeka puhul. ja antud juhul ja me oleme täiesti selgelt sellises olukorras, mis on väga keeruline ka Iirimaa puhul. Iirimaa puhul on valitsus langetanud vägagi karme otsuseid ja, ja õigusega. sellepärast, et olukord oli keeruline ja ma ütlesin, et ma olen kindel, et sarnased julged ja möödapääsmatud otsused langetab ka Kreeka aga jällegi ma tahaksin öelda, et need kommentaarid kehtivad kõikide riikide puhul. ja on selge, et äh, erinevates riikides on kriisiolukord erineva tõsidusega, aga on selge, et kui saab äh, uskuda usaldusväärsesse pikka, keskpikka ja pikaajalisse strateegiasse, siis äh, aitab see kaasa ka majanduse tõusule mis puudutab äh, teist küsimust, siis see teine küsimus puudutas äh, varipangandust ja varipanganduse puhul tahaksin ma öelda, et omalt poolt äh, teeme me seda nii maailma tasandil kui Euroopa tasandil kui ka Baseli komisjoni tasandil. me anname endast parima selleks, et me jällegi ei satuks sellise varipanganduse anomaalia lõksu. selline varipanganduse anomaalia on olnud üks finantstragöödia põhjuseid, mida me hiljuti äh, kogesime ja seetõttu me oleme kõik äh, valmis andma endast parima, et sellist anomaaliat tulevikus vältida ja vältida neid riske, mida finantsasutused, rahaasutused võivad tekkida, kui nad, tekitada, kui nad ei mõista täielikult väärtpaberi äh, olemust. ja mis puudutab otsuseid, mida me oleme langetanud, siis äh, Euroopa Keskpank ja Eurosüsteem, Euroopa, euro, eurotsooni meeskond nii-öelda ja, ja ka kõik teised keskpangad kogu maailmas, äh, meie sõsarasutused teisel pool Atlandi ookeani, seisid äh, silmitsi väga raske kriisiolukorraga ja me reageerisime äh, kiiresti, vajadusel ka julgelt, kuid äh, seejuures kaotamata silmist oma põhieesmärke, hinnastabiilsus, hinnastabiilsuse tagamisel usaldusväärsus, usaldusväärne olemine ja ma võin öelda uhkusega, teatava uhkusega, et me, meil on õnnestunud äh, meie usaldusväärsust lähtuvalt äh, meie definitsioonidele on vähem kui kaks protsenti, aga kahe protsendi lähedal äh, me oleme suutnud seda tagada ja kui me nüüd oleme lõpule viimas seda aastast operatsiooni, siis äh, meie ülesandeks on reageerida olukorrale ja seejuures äh, hoida alal usaldusväärsus. me ei tee seda mitte ainult sellepärast, et lepingud ja meie kaaskodanikud nõuavad meilt seda, vaid ka sellepärast, et see on äh, suurepärane võimalus keskpikas ja pikas perspektiivis majanduskasv hoida hoos ja viia meid jõukuseni, see on aidanud meil kriisiolukorras äh, deflatsiooniriski kontrolli all hoida, mis oli oluline kriisiolukorras ja iseäranis äh, vahetult pärast Lehman Brothersi kokkuvarisemist. Uh, ja järgmisena Äh, Slavomir Nitras ja ma paluksin jälle äh, liikmetel äh, vältida olukorda, kus te esitate kolm küsimust, millele peab härra Trichet vastama kolme minuti jooksul, sellepärast et teised hilisemad küsimuste esitajad sellisel juhul ei saa võimalust esitada küsimust. palun, härra Nitras. niisiis, ma ei esita neid küsimusi, mida on juba esitatud ja millele on härra Trichet juba vastanud, hoolimata sellest, et küsimused sünnitavad alati uut, uusi küsimusi. ma tahtsin teilt küsida, teilt, mida, kuidas hindate teie praegusel hetkel äh, järelevalve institutsiooni äh, ajalises perspektiivis meil puuduvad Euroopa Liidus ühised pangandusasutused ja erinevates riikides on süsteemid erinevad, mõningates riikides on meil kohaliku tasandi äh, rahaasutused, üksused ja mõningates riikides on meil suured rahvusvahelised institutsioonid, asutused. ja kas teie näete mingisugust ohtu seoses järelevalve, pangandusjärelevalvega? kas te leiate, et esimese järe, esimese toimimise perioodi jooksul, vahendusperioodi jooksul, kas selline järelevalvesüsteem ei sea ohtu kohalike turgude stabiilsuse, iseäranis nende turgude puhul, mida domineerivad finantsinstituut, asutused, rahaasutused, kelle peakorterid on konkreetse riigi territooriumilt väljas Thank you, thank you very suur tänu, suur tänu selle küsimuse eest. kõigepealt äh, ütleksin ma, et mulle tundub, et kui me hindame olukorda reaalselt kõikides äh, mitte Eurotsooni kuuluvates äh, riikides ja majandusruumides, kes on küll Euroopa Liidu liikmed, siis võib öelda, et paljudel puhtud juhtudel, nii nagu ka teie küsimusest välja tuleb, on väga suur osa pangandussektorist teiste eh, riikide asutuste kätes ja see eh, on tegelikult olnud stabiliseeriv nendele, eh, nende riikide seisukohast. Nendel asutustel oli võimalus saada oma likviidsustagatused, tagatised oma pangandus emaettevõtte likviidsuskasadest ja sellised erakordsed ebatavaliste meet-, ebatavalised meetmed, kui me, kui tekib selline olukord ja kui on olemas siis äh, allettevõtted, siis peab emaettevõte äh, pakkuma likviidsust, garantiisid ja pangandussektori stabiilsuse seisukohast üldiselt kui me võtame sedasama vastutuse põhimõtet äh, emaettevõtte puhul äh, arvesse, on, on, on see väga, see nähtus väga oluline, see tagatis. ja seda sõnumit me oleme püüdnud äh, ka selgelt välja öelda ja jätkame selle väljaütlemist siiani. mis puudutab uute järelevalveasutuste tööd ja tähtaegi, siis noh, tähtaegu siis loomulikult me sõltume täielikult parlamendist äh, siinkohal ja, ja nende järelevalveasutuste mõju, järelevalvesüsteemi mõju osas ei äh, jaga ma teiega teie hirme. mulle tundub, et äh, meie ettepanekud on piisavalt tasakaalus ja ma ei leia, et me siin peaksime kai-, kartma, kui ma teid õigesti mõistan, äh, sellist äh, ebaõiget äh, või, või väärastunud tegutsemist, kui ma teid õigesti mõistan. härra Leine. suur tänu, härra president. ma tahaksin kõigepealt Äh, rõhutada, et Euroopa Keskpank on finantskriisi olukorras tegutsenud väga äh, kainelt ja pidades eriti silmis, et Euroopa Keskpank ei olnud selles äh, kriisis süüdi, mis puudutab süsteemi risk, süsteemseid riske, siis meie finantsturud on kasvanud kõigepealt kolmekordseks, siis üheteistkümnekordseks kaheteist, kahe tuhande seitsmendal aastal. kas te ei arva, et rahaturg peaks Äh, nii-öelda kahanema ja, ja, ja saavutama sama suuruse, mis finantsturul oli ka kahe tuhandel, kahe tuhandendal aastal. ja mida te arvate sellest, et äh, ameeriklased äh, on panganduses lähenenud asjale teistmoodi ja mõned pangad hoopis kasvavad, mitte ei vähene. ja kui me siinkohal räägime süsteemsest riskist, kas siis poleks parem, kui meil oleksid õigemad äh, bilan-, äh, kui meil oleksid selgemad bilansisüsteemid, sest et äh, mõningad riskid olid tegelikult bilansisüsteemidest ja bilanssidest üsnagi ennustatavad ja Keskpank ei ole seda olukorda ju tegelikult kuidagi muutnud. You suur tänu selle küsimuse eest, suur tänu ka teie esimese kommentaari eest, mis puudutab riski ja süsteemset äh, riski, süsteemse riski komisjoni, siis te esitasite selle küsimuse, et kas äh, finants- või rahaturgude kahandamine või siis rahaasutuste või finantssektori kahandamine, kahandamine oleks mõistlik kasulik, siis äh, mina ei, äh, ma ei saa sellele liiga lihtsalt vastata ja väga üheselt vastata. ma arvan, et me peame selle küsimuse puhul analüüsima erinevaid äh, elemente, me peame lähenema sellele küsimusele süsteemse stabiilsuse seisukohast, võttes arvesse meie hiljutisi kohutavaid kogemusi. ja seetõttu me peaksime kaaluma millised olid kõige markantsemad nähtused selle kriisi puhul ja korrates seda, mida teie ütlesite, siis kui me vaatame olukorda arengut kahe tuhandendast kahe tuhande seitsmenda aastani, siis äh, derivatiivide äh, kasv äh, võib, on, on seitsmekordne ja see on üsnagi intrigeeriv olukord. milline nähtus äh, võib äh, olla sellise struktuurilise dimensiooni muutuse põhjuseks? me peame endale neid küsimusi äh, esitama, me ei saa mingeid konkreetseid järeldusi teha üleöö, sellepärast et arengud on toimunud liiga, tõesti liiga kiiresti, me peame esitama endale neid küsimusi ja me peame seda küsimust endale esitama korduvalt, äh, järjepidevalt ja äh, ma ei ütle, et me peaksime seda küsim-, me peame seda küsimust esitama Euroopa tasandil, Ameerika Ühendriikide tasandil ja samuti ka ülemaailmsel äh, rahandusalases dialoogis, kui tulevad kokku huvigrupid. sama puudutab kõrge finantsvõimendusega institutsioonide puhul nende kapitali näitajad näitajad korrutati kuuega selle ajavahemiku jooksul ja me peame mõtlema, et kas see äh, nähtus aitab kaasa stabiilsuse tekkele või otse vastupidi, tekitab ebastabiilsust. me peame endalt selliseid küsimusi esitama, küsima. ja aga jällegi, ma arvan, et samas me peaksime vältima olukorda, kus me liiga kiiresti vastaksime sellistele küsimustele, me peame neid küsimusi põhjalikult äh, analüüsima, väga professionaalselt küsimusele lähendama ja tegema seda järjepidevalt. mis puudutab neid institu-, institutsioone ise, neid asutusi, siis te ise mainisite, et mõned asutustest, äh, rahaasutustest üha kasvavad ja jällegi ka seda arengut me peame väga tähelepanelikult jälgima ja kõik liiga lihtsad äh, lahendused on ebasoovitavad me ei saa äh, järeldada, et me ei taha ähm, asutusi, mis on suuremad kui mingid konkreetsed näitajad või piirmäärad, selline lahendus oleks liiga lihtne ja tõenäoliselt äh, tuleks äh, seda, see ümber hinnata. me peame küsimusele lähenema alandlikult, aga süsteem, süsteemselt ja professionaalselt. ma ise leian, et kõigepealt me peaksime kõik loomulikult vaatama ja hindama Äh, neid suuri rahaasutusi, mis on omavahel äh, tihedalt seotud, et vaadata, milline on süsteemne risk, mis tekib nendega ja kui äh, on vajalik, siis peaksime suurendama usaldatavusnormatiive, mis neile ehitatakse, rõhutades, et nendega kaasneb süsteemne risk ja teiseks Äh, usaldatavus äh, normatiividest hoolimata, mis peaksid aitama meile riski vältida, kui nad siiski, need ettevõtted äh, varisevad kokku, siis peab olema meil parem õiguslik raamistik sellise olukorra puhul ohtude minimeerimiseks selles süsteemis ja selle eesmärgi saavutamiseks tuleb teha kõvasti tööd ja loomulikult peame me ka ise süsteemi vastupidavuse kallal tööd tegema samal ajal, sellepärast et loomulikult kõigi asutuste süsteemne mõju äh, sõltub iseenesest ka kogu süsteemi vastupanuvõimest. Liana Ivanova. Liana Ivanova, palun. suur tänu härra Trichet, et te tulite meie komisjoni täna. mul on kaks lühikest küsimust. esimene puudutab äh, väljumisstrateegiat ja seda äh, fiskaaltasakaalutust, mida eelarve defitsiit ja liigne võlgnevus äh, liikmesriikides, kuidas täiendav likviidsus või siis selle äravõtmine mõjutab niisuguseid riike ja mis saab nendest riikidest, kes ei kasutanud likviidsuse tuge varem ära? teine küsimus puudutab eurotsoonist väljas asuvaid liikmesriike. arvan, et EKP ja Euroopa Komisjon peaksid julgustama liikmesriike ühinema Eurotsooniga iseäranis praeguse finants- ja majanduskriisi kontekstis. seetõttu küsin, kuidas EKP kavatseb toetada mitte Eurotsooni liikmesriikide püüdlusi ühineda Eurotsooniga iseäranis juhtudel, kus äh, fiskaaldistsipliin on äh, Ähm, hea olnud ja liikmesriik liigub õiges suunas. suur tänu. esimese küsimuse vastuseks ütlen järgmist. EKP, nagu ma juba ütlesin, on täiesti veendunud, et väga oluline on fiskaalpoliitika jätkusuutlikkus lühemas ja pikemas perspektiivis ning mul on hea meel näha, et ka Ecofin ja Eurogrupp jagavad seda mõtet. viimasel Ecofini kohtumisel võeti mitmeid otsuseid vastu, mis liiguvad just selles suunas, me toetame Euroopa Komisjoni tema rollis, mis on muide väga raske komisjon on väga hästi toime tulnud keerulises olukorras ja meie toetame tõesti äh, väga tugevalt kõiki neid suundi, mille on Euroopa Komisjon välja joonistanud äh, ja mille on täidesaatev haru heaks kiitnud loomulikult tuleb neid otsuseid ka kohaldada ja eh, mõned otsused vajavad veel lähinädalatel vastuvõtmist. nüüd euroala laiendamise kohta tahaksin öelda, et meie näeme seda kui olulist ülesannet. loomulikult on vaja euroalale läheneda, nii nagu ka aluslepingu järgi nõutakse. usun, et kõik valitsus ja valitsused jagavad eh, seda seisukohta, et aluslepingut tuleb järgida sellisel kujul, nagu ta on. olen ka alati nimetanud seda, et see on eriliselt oluline eh, nende riikide jaoks, kes kavatsevad euroalaga ühineda, et nad oleksid äh, täielikult valmis äh, uueks olukorraks, jõukuse kasvuks, äh, seetõttu peab euroala tervikuna jätkama nii, nagu ta on seda teinud, et äh, ikkagi hoida oma või hoida oma usaldatavust. ja järgmine küsimus, palun, härra Ludvikson suur tänu. tahaksin samuti tänada härra Trichet. tööpuudus on väga kõrge Euroopa Liidus. tööhõive on langenud tugevalt järgmisel aastal siiski võib tööhõive paraneda mõnedes sektorites, aga tööpuudus on muutunud ikkagi tõsiseks probleemiks ja need, kes kannatavad selle tõttu, on eelkõige töötajad, kelle töötingimused on ebakindlad, kelle haridustase ja koolitustase on väga madal. seetõttu on oht, et tööpuudus jääb jätkuvalt kõrgeks mida on kavandanud EKP tööpuuduse alandamiseks, milliseid majanduspoliitilisi meetmeid saaks kasutada näiteks koolituse tõhustamiseks, kas EKP-l on mingeid mõtmeid, mõtteid? suur tänu! kõigepealt on muidugi tegemist praegu väga tõsise perioodiga, mida mõjutab äh, nii-öelda majanduskriisi järellainetus või finantskriisi järellainetus. me näeme, et äh, kuigi meie statistika on praegu nii-öelda must, äh, võib tööhõive olukord paraneda, aga me ei saa kogu statistika alusel siiski eh, täiel määral hinnata eh, kriisi järelmõlusid ja seetõttu soovime meie tähelepanu pöörata kõikidele võimalikele elementidele, mis aitaks eh, nii-öelda tõsta usaldusväärsust Euroopa majanduse vastu. tööhõive küsimuse puhul arvame meie, et äh, põhiprintsiip peaks olema struktuurireformide läbiviimine ja need, mis on siis ka kokku lepitud kõigi täitevorganite poolt, aitaksid majandust muuta äh, ja tööturgu muuta äh, aktiivsemaks ja see puudutab ka eh, kõi-, Lissaboni agendat, mis lepiti juba kokku erinevate valitsuste poolt Lissaboni agenda sees on e-, ette nähtud juba koolitusreform, mis on ääretult tähtis. siin on tegemist teadmistepõhise majandusega ja eh, ülemaailmsel tasandil on järjest rohkem selgeks saanud, et teadmised, äh, kaasaegne väljaõpe on väga olulised. Äh, kaubavahetuse mõttes oleme meie äh, järjest spetsialiseerunumaks muutunud, sest meie oleme keskendunud eelkõige eriti väärtuslike kaupade tootmisele ja eriti ja mitmes liikmesriigis toimuvad praegu eh, paralleelsed reformid ka tööturul selleks, et õhutada loomatöökohti. Peeter Siimann me räägime siin praegu kriisivastasest võitlusest nii-öelda ja järgnevate kriiside ennetamisest, teised äh, aga mõtlevad sellele, mis siis peaks tegema, kui mõni kriis meid veel tabaks ja üks kõige mm, suuremaid äh, mõtlejaid selles küsimuses on Deutsche Panga president äh, härra Akkermann kes eelmisel nädalal tegi ettepaneku luua fondi, kuhu siis saaksid panustada pangandussektori eraettevõtjad, aga ka avalik sektor. nii et nad hakkaksid siis ette säästma mustadeks päevadeks ehk teisisõnu järgnevaks kriisiks. Saksamaa avaliku elu tegelased suhtusid sellesse kergelt üleolevalt Nad arvasid, et sellised institutsioonid nagu Saksa Keskpank, Deutsche Bank, kes äh, on teeninud ähm, superkasumeid sellel aastal, kuidagi nii-öelda üritavad sotsialiseerida neid äh, kulusid. kõigepealt äh, on väga oluline öelda seda, et meie kogu süsteem peab olema vast-, vastupanevam ja muidugi, seda me üritamegi teha, neid süsteeme toestada. me arvestame tänast olukorda, mis on väga raske, jätkuvalt väga raske, me tahame, et näiteks aastal kaks tuhat kaksteist on meil tunne, et kapitalinõuded äh, finantsinstitutsioonide jaoks peaksid olema olulisemad kui seni just nimelt selleks, et kõik need institutsioonid oleksid vastupanevamad mm, eh, ja kogu süsteem oleks siis eh, tugevam. nii et kogu see mõte headel aegadel säästa halvemateks päevadeks on muidugi kontseptsioon, mis tundub olevat eh, täiesti loomulik. ning äh, me oleme ette näinud ka mingisuguseid antitsüklilisi meetmeid nii-öelda, mis aitaks meil Basel kaks raamistikus samuti kõrvale panna süsteemsel, süsteemi tasandil jällegi igas institutsioonis osa, mis on selleks sobiv, selleks et tulevikus äh, raskustele natukene paremini vastu panna kui me nüüd paluksime valitsustel ette juba panna kõrvale võimalikke vajaminevaid vahendeid, juhuks kui peaks taoline probleem uuesti esile kerkima, on küsimus, mille peavad minu meelest lahendama parlamendid. ja nagu ma ütlesin, minu tunne praegu on, et on väga ebatõenäoline et maksumaksja on valmis kaks korda järjest äh, võtma endale kanda äh, selliseid riske, mida nad on võtnud kanda selle kriisiga. ma ei ütle, et äh, see oleks praegu kasulik meede, mida võtta. me peame kõigepealt süsteemi enda tugevamaks muutma, enne kui me palume jälle, et maksumaksja rahakoti lauad avaks kuid näha on, vaatame siis, äh, mis saab siis, kui me oleme kõik äh, meetmed võtnud, selleks, et erasektor oleks tugevam ja, ja vähem haavatavam. selleks tuleb kõik need meetmed praegu kasutusele võtta, ma muidugi isiklikult ei saa siin eirat-, eitada seda, et kui me need meetmed võtame, siis mitte midagi erasektoris enam halba ei juhtu, see ei ole tõsi järgmine kõneleja. härra Trichet, Eurotsoonis on riike, kes on, kus majandus on äh, paranemise teel, näiteks Hispaania. kahjuks aga ei ole nende riikide seas, äh, nad, kuna reform ei ole läbi viidud, nad jäävad aastateks äh, ähm, majanduslanguse olukorda, näiteks kinnisvaraturg Prantsusmaal on juba jalgu alla saamas, Hispaanias aga mitte valu- äh, ja võib olla võimalik, et valuutatsooni jaoks võetud poliitikad ei ole enam sobilikud ja praegune rahapoliitika kujuneb hoopis halvavaks. sellistes Euroopa riikides nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, kus me oleme näinud positiivseid inflatsioonimäärasid, need võib-olla sobivad, kuid Kreeka, Portugal ja, ja Iirimaa endiselt äh, me näeme tohutuid inflatsioonimäärasid, nii et meie praegune rahapoliitika võiks olla kahjulik ja kui me praeguse poliitikaga jätkame, see, siis see on piirav osade riikide jaoks ja need on deflatsiooniga riikides äh, tugevaks löögiks, kas äh, Keskpank on kavatsenud äh, midagi selles küsimuses ette võtta või jätkaks, et jätkatakse tavapärase rahapoliitikaga, nii nagu nad on seda ajanud senini? ja hoopis teine küsimus puudutab see läbipaistvust. mulle tundub, et läbipaistvus toetab sõltumatust ja minu meelest läbipaistvuse ja sõltumatust ei saaks teineteisele ohverdada. ning öö, äh, äh, keskpank peaks tegema nii, nagu seda on teinud Ameerika keskpank, Inglise pank või Hispaania pank, avalikustama oma nõukogu protokollid ja veel küsimus garantiide kohta, selgitage garantiidi raamistikku tänane riis, risk, tänane kriis on meile kõigile selgeks teinud, et me oleme ühes ja samas maailmas. Uh, for... suur tänu uh, teie kommentaaride eest. esimene märkus. me tegutseme ühtses rahaliidus. see on sõnum nii teile kui ka teistele kolleegidele, kes rääkisid Eurotsooniga liitumisest. Eurotsooniga liitumine tähendab seda, et te mõistate seda, et te tegutsete ühtse valuutaga tsoonis. euro on ühisraha. Ameerikast või Aasiast vaadates ei ole siin eurod erinevad, ei ole Hispaanial üks euro ja, ja Kreekal teistsugune euro, euro on ühisvaluuta ja in-, intressimäär on ainult üks, vahetuskurss on üks ning muidugi äh, euro usaldusväärsuse eest vastutab üks institutsioon, äh, hinnastabiilsuse eest Eurotsoonis äh, vastab üks assotsiatsioon, kolmteist riiki, kolmsada kolmkümmend miljonit kodanikku, katab seesama suurt rahva hulka kui Ameerika Ühendriikides, mitte keegi üldse ei arvagi, et Ühendriikides rahapoliitikat kujundatakse California, Massachusettsi või Florida või Wyomingi eh, osariigi hüvanguks. Ühendriikide rahapoliitika on Ameerika Ühendriikide jaoks terve riigi jaoks välja kujundatud, nii nagu meie kujundame välja Eurotsooni mandripoliitikat, mitte ühegi liikmesriigi rahapoliitikat eriti me ei vea. nii et mõõtmed on samad. see on väga oluline muidugi, kui rahapoliitika on loodud äh, kolmesaja kolmekümne miljoni inimese jaoks stabiilsuse ja jõukuse tagamiseks, äh, on langetatud terve rida öö, äh, otsuseid liikmesriikide tasandil, selles osas, mis puudutab eelarvepoliitikat, seiret öö, ning öö, liikmesriikide otsuseid seoses struktuurifondidega. ja taaskord see, mida on võimalik teha läbi liikmesriikide kanalite, on ikkagi väga palju. ja ma paluksin, et mõistetaks seda, kui oluline on see, et mis on praegu rahvusriigi poolt panustatav, jääks selliseks. meil on järelevalve eelarvepoliitikate osas ning me hindame vastastikku ka konkurentsitingimusi, näiteks sealhulgas ka tööjõukulusid ja mõistagi muidugi äh, struktuursete poliitikate järelevalve läbipaistvus. selles osas ma ütleksin, et me oleme esimene keskpank maailmas, kes reaalajas on äh, avalikustanud viie-kuue leheküljelise selgituse meie nõukogu otsusele. seda enne Euroopa Keskpanka üldse olemas ei olnud me muutsime täiesti seda, kuidas äh, defineeritakse läbipaistvust. me olime esimene oluline keskpank, kes äh, tõi sisse pressikonverentsid kohe pärast äh, nõukogu otsuseid. selle süsteemi sõi, tõi sisse Wim Duisenberg, minu eelkäija, ja sellega me üritame olla äh, nii läbipaistvad kui võimalik, et me vastame reaalküsimustele kohe pärast nõukogus langetatud otsuseid. viie-kuue leheküljeline selgitus selle kohta, millised on meie hinnangud, meie diagnoos, kuidas me asjale oleme lähenenud ja lisaks sellele siis veel pressikonverents. me peame teie õigeks seda, et äh, sobiv ei ole siinkohal rääkida konkreetselt sellest, kuidas keegi hääletas, kui see hääletus on olnud äh, kui hääletustulemused on olnud erinevad, ärgem unustagem, et liikmesriike on meil kuusteist ja iga nõukogu liige peab kaitsma seda otsust, mis on, mille on teinud äh, halduskogu kolleegium. suur tänu, Tanuta Hübner järgmisena, palun. Äh, suur tänu, proua esinaine. härra president, minu jaoks on äh, see erimeetmete kõrvaldamise strateegia korralik äh, poliitika ja lähenemine, mis äh, aitab meil toetada muidugi nii eelarve kui ka rahasektori poliitikaid, kuid see tähendab seda, et koordineeritus peab olema tagatud ja koordinatsioonimehhanism peab olema korralik paigas ja siit ma jõuan tagasi eelarve ja raha Äh, poliitikaseoste juurde, kuid lähenen võib-olla natukene teisest vaatevinklist kui kolleegid seni. me teame, et äh, kriisil on erinevad mõjud erinevates liikmesriikides, on liikmesriike, kes tulevad sellest välja kiiremini kui teised ja tulemuseks on see, et äh, eelarvetoetused kõrvaldatakse erinevates riikidel erineval ajal kuid minu meelest on oluline, et rahapoliitilised meetmed Äh, ja nende kõrvaldamine käiks käsikäes eelarvepoliitikaga. ja minu küsimus seisneb selles, et kas te näete ette, et nende erimeetmete nii-öelda nendest loobumine, mida Euroopa Keskpank kavatseb teha järgnevatel aegadel, on tegelikult ettevalmistavaks tööks intresside määrad, intressimäärade tõstmiseks kui intressimäärad oleksid kõrgemad, siis see kindlasti tugevdaks eurot veelgi ja ohustaks äh, paranemise võimalusi ja teine küsimus, kas Euroopa Keskpank näeb äh, vajalikuks ka plaani nende strateegiate koordineerimiseks, selleks, et äh, rahapoliitika meetmete eemaldamine läheks nii sujuvalt kui võimalik ja milline peaks olema see institutsionaalne raamistik äh, selle asja koordineerimiseks. sellepärast, et nagu ma aru saan, eelarvepoliitikates äh, on koordinatsioon väga oluline. suur tänu. Te esitasite õige küsimuse, muide osa liikmesriike suutsid toime tulla suurepäraselt. seega väljumisstrateegia kui probleem nende jaoks ei eksisteeri. teised on jälle väga suure võlgnevusega, Iirimaa alles alustas oma e, e, fiskaalväljumist, e, fiskaalhäbinõudest väljumisstrateegiat see protsess on alguse saanud ja üks Euroopa Komisjoni äh, ettepanekuid oli töötada välja erinevad poliitikad vastavalt siis valitsuste olukorrale. nüüd mis puudutab finantssektori tuge siis nii nagu ma ütlesin, ka sellest toest loobumise protsess on juba alanud. muide, neid meetmeid ei tohi segi ajada, ühest küljest on garantiivõimalused, rekapitaliseerimisvõimalused, kindlustusvõimalused, toetuspaketiks ette nähtud ja kõik need on vastu võetud erakorraliste meetmetena vastamaks erilisele olukorrale. aga tavaliselt käib selle prots-, niisuguste meetmete kohaldamisega kaasas ka turgude taastumine ja nagu ma ütlesin, meil on ähm, konventsionaalsed meetmed ühest küljest ja ebakonventsionaalsed meetmed äh, ja eelmine neljapäev ütlesin ka täiesti selgelt, et kui meie peame oma intressimäära praegu äh, sobivaks ja seetõttu oleme ma, me hakanud ka kokku tõmbama neid ähm, ebatraditsioonilisi meetmeid, aga mitte mingil juhul ei kavatse me äh, intressimäära muuta. me ei taha sugugi praegu mingeid intressimäära puudutavaid sõnumeid välja saata. kui on vaja muuta meie äh, rahapoliitikat, siis äh, hinnastabiilsuse huvides oleme seda valmis ka tegema Raad Jüri. suur tänu, härra president. kuulasin suure huviga teie sissejuhatust ja olen rahul, et majandusolukord hakkab äh, stabiliseeruma, aga teatud riikides on siiski suuri probleeme. kolm kuud tagasi küsisin teilt vahetusmeetmete kohta euroala riikide ja väljaspool euroala olevate riikide vahel kui me vaatame, mis toimub Ungaris, siis tegelikult piisavalt krediiti ja likviidsust ei ole veel. kuidas te saate siis rahul olla likviidsusega, kui meie regiooni pangad kurdavad selle üle et kapitalinõudeid suurendati Eurotsoonis ja euroala panku toetatakse likviidsusega massiliselt, aga Kesk-Euroopa riik, riigid ikka kurdavad et kui oleks rohkem likviidsust, siis saaks ka kapitali või omakapitali nõudeid täita. kuidas teie olete praegusest olukorrast aru saanud? suur tänu! mäletan küll teie küsimust eh, eelmisest korrast. tahaksin ainult seda nimetada, et rääkides meie suhetest Euro-, eh, Ungari keskpangaga, siis peab ütlema, et meie suhted põhinevad usaldusel, nad on väga tihedad ja nagu te võib-olla ka ise teate, need suhted toimivad väga hästi. infovahetus on väga hea ja mulle tundub, et praegu see, mida meie teeme otse Ungari keskpangaga ja need sõnumid, äh, mida saadetakse euroala kommertspankadele seoses äh, nende ähm, haruettevõtetega Kesk- ja Ida-Euroopas, siis muidugi äh, meie sõnum on see, et nad aitaksid partnereid aga kõik sõltub sellest, kui selge on nüüd keskmise perioodi strateegia riigis endas. suur tänu ja viimane küsimus, Vicky Ford, palun, sest äh, me peame edasi sõna andma ka vaba mikrofoni kasutajatele. suur tänu, härra Trichet'le, nii selge ähm, selgituse eest EKP sammude kohta finantskriisist väljumiseks ja süsteemsete riskide komisjoni kohta, aga ikkagi oleme me nagu segaduses. septembri kohtumisel avastasime, et on tekkinud huvide konflikt teie ja teiste institutsioonide vahel ja, ja eh, teie selgitasite meile, et te tahate ähm, et kahe Ehm, institutsiooni ülesandeid eraldi hoida ja samuti raporteerida erinevatel puhkudel käsitlesin siis erinevaid asutusi, SBR-i ja Keskpanka, aga mulle juba täna on jäänud mulje, et te olete need kaks asja omavahel ühendanud. kas te saaksite mulle kinnitada, et kas te võiksite mulle kinnitada, et tõesti ähm, nende äh, asutuste funktsioonid äh, ja nende eraldatus on ebaselge? ma tahaksin öelda, et meie komisjon külastas ka Hispaaniat eelmisel nädalal. Hispaania on äh, sügavas majanduskriisis, aga nad on suutnud ettevaatlikule regulatiivsele poliitikale suutnud halvimat finantskriisis äh, vältida. Banco Santander isegi on äh, kasutanud ära äh, finantsjärelevalve teenuseid, seitsekümmend inimest muide töötab seal praegu ja ma kujutan ette, et Londonis on finantjärelevalve ametnike arv kolm tuhat seega nüüd, kui meie olime Hispaanias, siis Hispaania suured pangad, väikesed pangad ja turu järelevalveamet ning kindlustussektori esindajad ütlesid, et järelevalve vastutus ning lõplikud otsused, mis puudutavad eraldi üksikuid asutusi, peavad jääma liikmesriigi pädevusse. kas teie nõustute sellega? suur tänu kõigepealt, kui te lubate, olen ikkagi teie ees EKP presidendina. ESPR-i presidenti pole olemas, sest äh, asutust iseennast pole veel loodud, aga kinnitan teile, nii nagu ka siin räägiti, kui kolleegid valivad mind ka ESPR-i presidendiks, siis loomulikult hakkan ma ka selle asutuse kohta aru andma teie ees ja see oleks eraldi aruanne, äh, eraldiseisev EKP aruandest. loomulikult EKP tegutseb selle nimel, et praegu ESPR-i luua äh, haldustoega ja äh, analüütilise ähm, toetusega. aga ma kinnitan teile veel kord, et ja see on väga oluline, et tegemist on kahe täiesti erineva asutuse, erineva pädevusega. mikrojärelevalve tasandi küsimustest kõneldes, mitte makrojärelevalve küsimustest, siis äh, mulle meeldis väga see, et teie ütlesite, et äh, keskpank peab olema kaasatud kaasatud finantsjärelevalvesse, see on hea kontseptsioon, muide, see, see ei ole igal pool Euroopas nii, aga meie arvame, et see nii võiks olla ja seda ütlesime juba ammu. teiseks, loomulikult kui tegemist on piiriüleste asutustega, siis peab olema niisugune järelevalve kontseptsioon, mis hõlmab hargmaist ettevõtet tervikuna ja need uued äh, asutused nii panganduses kui ka kindlustussektoris äh, võivad kindlasti väga oluliseks osutuda. Nende institutsioonide jaoks oli loomulikult tähtis äh, üle-euroopaline perspektiiv ka mikrojärelevalve osas, tingimusel, et tegeldakse hargmaiste ettevõtetega mitte ainult ühe, ühest riigist asuva ettevõttega ja ma nõustun teiega täiesti, kui on tegemist üksikute asutustega ühes riigis, siis ei ole vaja sellist lähenemist, aga üldine kontseptsioon on selline, Hispaania on väga dünaamiliselt lähenenud oma olukorrale, seda ei ole rakendatud Baseli äh, Äh, raamistikus mujal ei Euroopas ega ka maailmas, seega mõte, et äh, ühisturus, kui me tõesti soovime seda ühisturgu, aga me ju oleme otsustanud, et me tahame, äh, tundub ühe, ühesugune niisuguste kogu eeskirjadest siiski täiesti loomulik olevat. Teil on ju vaja ühte keskasutust, mis suudab nii-öelda vahekohtuniku rolli täita, kui tekib ehm, erinevate mikrotasandi järelevalveasutuste vahel erimeelsusi. suur tänu. ja kui meil tulevikus tuleb ära kuulata eh, kaks erinevat aruannet, siis tuleb ka küsimused eraldi esitada. tundub, et seekord esitati väga palju küsimusi just selle ESPR-i kohta, aga nüüd suur tänu teile tulemast, te olete alati oodatud siia, nii kui ka mujale, seega juba kolme kuu pärast ootame teid tagasi. suur tänu veel kord! Okay, can you take your seats again? palun võtke istet. minister on juba kohale tulnud, nii et. kallid kolleegid, palun võtke istet, nii et me võiksime oma koosolekuga pihta hakata ja anda sõna härra ministrile. meie ees on just lõpule jõudmas oleva eesistumise ministrid, härra Borg teeb meile nüüd ülevaate sellest, mida nad on saavutanud ja võib-olla sellest, mida antakse edasi järgmistele eesistujatele ja siis võtame pärast küsimuste, teeme pärast küsimuste vooru. suur tänu! loomulikult on mul suur au olla täna siin teie ees ja tehes teile ettekanne selle üle, mida me oleme saavutanud rahandus- ja majandusministrite nõukogus viimase kuue aasta jooksul. Need viimased kuus kuud olid Euroopa jaoks väga suureks väljakutseks. me jätsime selja taha kõige suurema ja kõige problemaatilisema majanduskriisi meie ajaloos ja kui me vaatame SKT-d, siis SKT on langenud peaaegu viis protsenti ja langus jätkub tõenäoliselt, kaotame me veel neli protsenti SKT-st selle kriisi käigus. tööpuudus tõenäoliselt tõuseb, praegu see on juba väga kõrgel tasemel väga paljudes Euroopa riikides ja tõenäoliselt kahe tuhande kümnendal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tööpuuduse kasv jätkub. meetmed, mida viimase aasta jooksul on võetud kriisi ohjamiseks on olnud äh, erakorralised oma suuruselt ja oma olemuselt ja ma arvan, et äh, Euroopa on suutnud äh, tänu tugevdatud koostööle taastada stabiilsuse finantssektoris ja ka majanduses üldiselt hoiuste tagamissüsteemid ja tagatiste programmid ja kogu finantsturgude stabiliseerimise süsteem on olnud väga kaugele minev ja mis puudutab majanduspoliitika äh, koordineerimist ja Euroopa majandustaastuskavasid, siis need on samuti maandanud äh, kriisi mõju ja lihtsustanud äh, olukorra stabiliseerimist. mis puudutab Rootsi eesistumist, siis meie eesistumise ajal oleme me keskendunud põhiliselt neljale erinevale valdkonnale, kõigepealt äh, finantsturgude infrastruktuur, otsuseid äh, on langetatud äh, järelevalvestruktuuride osas, samuti oleme me tegelenud ka kapitalinõuete direktiiviga ja kriiside ohjamise meetmete parandamisega, samuti oleme me alustanud erakorraliste meetmete lõpetamise strateegia kallal töötamist Rootsi strateegia on te-, Rootsi eesistuja on tegelenud finantsmeetmete lõpetamise strateegiaga viimasel ajal eriti ja lõpetuseks langetasime me ka viimasel majandus- ja rahandusministrite kohtumisel sellekohase otsuse. kolmandaks teemavaldkonnaks oli kliimaküsimus, Kopenhaageni tippkohtumine algab täna ja kliimamuutuse vastaste meetmete rahastamine on üks oluline osa meie päevakorrast siis oleme teinud äh, neljanda valdkonnana koostööd äh, Euroopa Liidu seisukohtade koordineerimise vallas äh, G kahekümne kohtumiseks. ma räägin nendest küsimustest pisut täpsemalt ja mainin ka mõningaid muid küsimusi, mis võiksid teile huvi pakkuda. üks põhipõhjuseid, miks Euroopa Liit sattus finantsturgude puhul sellisesse kriisiolukorda, oli meie regulatiivsete struktuuride puudujäägid. meie finantsturud on olnud reguleerimata pikka aega ja, ja äh, need reguleerimisstruktuurid on olnud liiga nõrgad selleks, et finantskriisi olukorraga toime tulla. seepärast mikro- ja makrousaldusväärsuse tõstmine on olnud üheks tähtsaks prioriteediks meie eesistujale ja viimasel, viimasel ECOFIN-i kohtumisel õnnestus meil saavutada ka kokkulepe, et me alustame läbirääkimisi parlamendiga, kui mikrojärelevalve valdkonnas varem oleme me langetanud juba otsuseid makrojärelevalve vallas mis puudutab koostöötaset, siis äh, kõikide nõukogu liikmesriikide koostöövalmidus äh, on olnud äh, üsna märkimisväärne. väga paljud liikmesriigid on olnud valmis tegema järel, suuri järeleandmisi, et jõuda kokkuleppele ja meie uus Euroopa Süsteemse Riski Komisjon saab olema väga tähtis asutus, mis parandab meie suutlikkust teostada järelevalvet finantsturu riskide üle. loomulikult aruteludes äh, tõstame me tähtsale kohale ka finantsriskide ennustatavuse ja see uus riskikomisjon aitab meie pikaajalist stabiilsust suurendada. samuti ka mikrousaldusväärsuse äh, järelevalve on oluline otsus Euroopa jaoks. praegusel hetkel võib öelda, et äh, me ei äh, suutnud probleemiga võib-olla kõige paremini toime tulla, aga me rakendasime kõige me rakendaksime võimalikke lahendusi ja me ei ole suutnud luua süsteemi, mis äh, oleks äh, täiuslik kõikide olukordade puhul, vaid me oleme eelistanud seda, et me suudame siiski äh, mõningad põhimõtted paika panna, et meie mikro äh, usaldusväärsuse põhimõtted oleksid paigas. ja ma usun, et meie saavutused ja koostöö liikmesriikide vahel on aluseks märkimisväärselt paremini reguleeritud struktuuridele, süsteemidele. samuti, mis puudutab kriisi ohjamist, siis moodustasime me erakorralise kõrgematasemelise töögrupi, mis on töötanud selle kallal, et meie regulatiivmeetmeid parandada ja luua varase sekkumise meetmed, samuti parandada koostööd liikmesriikide vahel. ja ma arvan, et meie kõigi kogemused sellest traagilisest eelmise aasta sügisest on andnud meile põhjust nende meetmete loomiseks, mõned meist on osalenud nendes aruteludes juba mõnda aega, me teame, et me oleme lähtunud liikmesriikide ettepanekutest kriiside ohjamiseks ja äh, kriisiolukorras olevate rahaasutustega tegelemine on päris raske küsimus, eriti kui me räägime sellest küsimustest. me oleme koostanud ka äh, nõukogu järeldused äh, selle kohta, kuidas erakorralised meetmed lõpetada. loomulikult on oluline, et erakorralised meetmed jätkuvad veel mõnda aega, sellepärast et finantssektorit tuleb veel stabiliseerida selleks, ja seda veel mõnda aega, aga selge on ka see, et me peame alustama mõningate erakorraliste meetmete lõpetamist ja meil on vaja ühtlustatud strateegiat äh, selleks lõpetamiseks, sellepärast et äh, mõningates konkurent-, äh, mõningates valdkondades võib muidu see erakorraline strateegia mõjutada teisi valdkondi. üks oluline uuest finantssektori infrastruktuurist on kapitalinõuete direktiiv, direktiiv. kapitaliseerimise määr pankades ja puhverkapitalide äh, talletamine halbadeks aegadeks, see on üks äh, väga oluline küsimus äh, ja on selge, et meil on vaja rohkem ja paremat kapitali pikemas perspektiivis pangandussektoris. mis puutub pangandustöötajate boonuste äh, küsi-, aru, aruteludesse, siis äh, selles valdkonnas oleme me teinud ettevalmistavat tööd äh, G kahekümneks ja võtmepõhimõtted on ka meie kapitalide nõuete direktiivi sisse viidud. on oluline, et meil oleksid põhimõtted, et kus oleks mm, maksete peatamine ja kontrollialused äh, boonused ja teatav kontroll äh, kasumlikkuse ja jätkusuutlikkuse vahel ja tasakaal nende vahel. tegemist on küsimusega, mida tuleb veel analüüsida, mille kallal tuleb veel tööd teha, sellepärast et loomulikult pangandussektor on huvitatud sellest, et võimalikult kiiresti jätkata tööd nagu varem, aga nii Euroopas kui ka maailma tasemel ei ole see enam pärast sellist kriisi vastuvõetav. mis puudutab direktiive ja kõiki neid meetmeid, mida meil tuleb võtta järelevalvestruktuuride osas, siis ma olen kindel, et Hispaania eesistuja ja Euroopa Parlament teevad tihedat koostööd selleks, et jõuda kompromissini, mis on kõigile vastuvõetav ja jätkab edusamme ja progressiivset tööd selles valdkonnas pärast meid. siis äh, mul oli selge juba enne, et enne kriisi oli Euroopa riigi, äh, riikide äh, riigieelarvete puudujääk liiga suur ja pärast kriisi on üsna selge, et praegune olukord ei ole jätkusuutlik. meetmed on olnud, meetmed on olnud olukorraga kohased viis protsenti SKT-st selleks, et äh, nõudluse puudujääki kompenseerida, aga meil on vaja ka rahanduslikku väljumisstrateegiat, kui meil puudub pikaajaline strateegia, siis äh, meetmed äh, ei toimi ka lühiajalises perspektiivis. ja seetõttu Göteborgis oktoobris panime paika mõned väga selged põhimõtted erakorraliste meetmete lõpetamiseks, äh, me panime paika ajakava ja asjaolu, et meil on vaja veel äh, fiskaalmeetmeid, äh, mis on üle null koma viie, mis on olemas meie stabiilsuse kasvupaktis ja meie meetmed on tööhõive toetavad ja lähtuvad tööturu toimimisest ja pikaajaliste investeeringute soodustamisest, siis Göteborgis panime me veel paika selle, et meil on vaja tugevdada liikmesriikide eelarveraamistikke. sügise käigus oleme me teinud tähtsaid edusamme stabiilsuse kasvupakti elluviimise valdkonnas ja me võtsime eelarve puudujäägi osas otsuseid paljude riikide puhul ja ja vaatasime ka üle liikmesriigid, kelle riigieelarve puudujääk oli suurem kui lubatud ja praegusel hetkel nende riikide arv kakskümmend. ja minu jaoks ja ma arvan, et seda näitavad ka komisjoni analüüsid, eriti pikaajalise stabiilsuse aruanne, mille nõukogu esitas minu arust on see väga suureks väljakutseks Euroopa jaoks, enne kui me jõuame järgmisse faasi, tuleb meil jällegi jalad alla saada ja see nõuab suuri meetmeid ja suuri kontrollimeetmeid ja enamus liikmesriikide fiskaalpoliitikates. ma arvan, et see on kõige suurem väljakutse. me peame oma stabiilsus- ja kasvupakti tugevdama ja selle rakendamist jätkama ka keskpikas ja pikemas perspektiivis. G kakskümmend, G kakskümmend 20 tänases maailmas on kõige tähtsam rahvusvahelise koostöö foorum maailmas. Euroopa jaoks on selline foorum oluline, Euroopa Liit toetab seda, meil on oluline, et meil oleksid uued, uue tasandi koostöövõimalused, nagu kriis on meile näidanud. aga selge on ka see, et G kahekümnel puhul on väga palju Euroopa äh, riike, kes ei ole esindatud äh, G kahekümne kohtumistel ja seetõttu on meie jaoks oluline, et me Euroopa Liidu tasandil teeksime tihedamat koostööd, nii et kõik liikmesriigid tunneksid, et Euroopa tegutseb tugevalt, sest meist jääb tugev mulje rahvusvahelisel tasandil ainult siis, kui Euroopa Liidu meetmed on koordineeritud. samuti Euroopa Liidu seisukohad peavad olema legi-, legitiimsed ja seda peavad toetama kõik Euroopa Liidu liikmesriigid komisjon ja G kahekümne koostööd on teinud, G kahekümne riigid on teinud koostööd Londonis, St Andrews ja Pittsburghis selleks, et koordineerida paremini fiskaal- ja finantsmeetmeid selles valdkonnas on olnud selge seisukoht, et me peame arendama ja rakendama ka erakorraliste meetmete lõpetamise strateegiat. G kahekümnel saavutati ka olulisi edusamme seoses uute rahvusvaheliste standarditega tasustamise, raamatupidamuse, raamatupidamise, pankade kapitalinõuete äh, osas ja samuti ka äh, puhverkapitalide loomise kohta õigel ajal. G kahekümnel äh, algatati ka uus jätkusuutliku kasvu raamistik, mis eeldab rahvusvahelist koostööd hoopis uuel tasandil ja minu meelest on see väga tähtis protsess, mis kestab veel mõnda aega. ja nagu te teate, üsna palju on tehtud ka rahvusvahelise valuutafondi haldamise küsimuses ja kapitaliseerimise küsimustes nendes organisatsioonides sada kakskümmend viis miljardit eurot on äh, praegu eraldatud. ja mis puudutab kriisi ohjamist, siis äh, Euroopa Liit on aktiivselt äh, osalenud selles kriisi ohjamises ja see on olnud ka üks osa meie eesistuja tööst, maksete lihtsustamise süsteem, praegusel hetkel me tegeleme Leedu, Läti ja Ungariga, nemad on taotlenud Euroopa Liidult toetust, ma võin öelda, et meie eesistumise ajal iseäranis oleme pööranud tähelepanu Läti programmile ja tegelenud sellega, seda sellepärast, et äh, liik-, kuuel liikmesriigil on kahepoolseid probleeme Läti toetusega, aga me oleme siiski saavutanud edu Äh, seoses äh, Läti majanduspoliitikatega, aga me peame kõik mõistma, et kuna majanduskriis on olnud väga tõsine, siis äh, on edusammud olnud küll märgatavad, kuid sellised märgatavad edusammud on ka möödapääsmatud sellises olukorras. Riia programmi osas võin ma öelda, et loodetavasti asjad liiguvad tulevikus, lähitulevikus veel edasi edusamme on näha nii äh, Rahvusvahelise Valuutafondi kui ka komisjoni poolt. nagu ma ütlesin, kliimaküsimus oli üks äh, meie äh, prioriteetidest, Kopenhaageni tippkohtumine algab täna ja mitmetel nõukogu kohtumistel oleme käsitlenud kliimaküsimust loomulikult sellepärast, et Euroopa peab kaasa aitama kliima soojenemise vastasele võitlusele ja seda ka rahaliselt. me oleme jõudnud tugeva Euroopa Liidu seisukohani, mida me saame esitada G kahekümne kohtumistel, aga on ka selge, et G kahekümne äh, ootuste tase on erinev erinevates liikmesriikides, nii et võib öelda, et Londonis olid meie edusammud üsnagi pettumust tekitavad. Äh, Pittsburghis olid edusammud pisut paremad, pisut suuremad ja St Andrewsis olid edusammud veel suuremad, ehkki me ei äh, saavutanud siiski seda, mida me olime lootnud. nüüd on küsimus see, kas me saavutame edu ka Kopenhaagenis. komisjon on esitanud oma hinnangud ja nõukogu on äh, öelnud ka oma jah-sõna nii et sellest lähtuvalt on Euroopa valmis eraldama suure osa vajalikest vahenditest, kandma oma äh, õiglase osa kulust, mis võiks olla umbes sada miljardit eurot selleks, et võtta vajalikke leevendavaid meetmeid. ma arvan, et meil on olemas kõik eeldused headeks läbirääkimistest, läbirääkimisteks Kopenhaagenis, aga enne, kui me saame olla kindlad meile sobivates tulemustes on äh, vaja äh, jõuda olukorda, kus ka teised läbirääkimiste osapooled oleksid äh, valmis edasi liikuma. pidades silmas finantskriisi, võiksin ma heita ka pilgu tulevikku, see oleks ainult õiglane, üks osa tulevikust oleks tööturustrateegia, pidades silmis äh, erinevaid riske Euroopas, äh, saab olema Lissaboni strateegia Hispaania eesistuja jaoks äh, prioriteediks. me oleme näinud, et kriisiaastatel on tööpuudus kasvanud ja väga aeglaselt liigub endiste tasemetele. tööpuudus saab olema Euroopa Liidu jaoks üheks suureks väljakutseks heites pilku tulevikku, võib öelda, et äh, suur tööpuudus, äh, madal tootlikkus, äh, vananev ühiskond, kõik need näitajad nõuavad uut reform, uut reformistrateegiat majanduskasvu ja töökohtade loomise valdkonnas. Need strateegiad tuleb, nende strateegiate kallal tuleb tööd teha ka Hispaania eesistumise ajal mis puudutab maksuküsimusi, siis novembri nõukogu kohtumisel jõudsime poliitilise kokkuleppeni seoses äh, tubakaaktsiisimaksuga, see oli minu meelest väga oluline saavutus, see küsimus on olnud nõukogu päevakorras juba mõnda aega ja minagi tegelesin sellega kolm aastat tagasi äh, ministrina esimest korda, aga sellega tegeleti juba varem, nii et äh, tegemist on olnud sellise pika protsessiga ja seetõttu on kokkuleppe saavutamine väga teretulnud. siis samuti käibemaks, kasvuhoonegaasi erinevate heitmete vallas me oleme jõudnud kokkuleppele, kus meil on võimalik rakendada pöördmaksustamist liikmesriikide äh, tasandil selleks, et hoida ära käibemaksupettusi selles valdkonnas. me tahaksime pöördmaksustamise osas, äh, oleksime tahtnud märkimisväärselt ambitsioonikumaid tulemusi, aga see ei olnud võimalik, siis äh, mobiiltelefonid äh, ja on üks valdkond, millega me tegelesime, see samuti postiteenuste käibemaksud, mõningad liikmesriigid, ka Rootsi ja ka teised, leiavad, et on oluline et Euroopa Liit kujutaks, kujundaks välja oma äh, käibemaksustrateegia postiteenuste osades ja ka postidirektiivi. Äh, meil on vaja maksustamist, äh, mis oleks kooskõlas konkurentsipõhimõtetega ja, ja võrdse õiglase konkurentsiga. niisiis on meie eesistuja kutsunud üles Hispaania ja Belgia eesistujat kaaluma kõiki võimalikke variante selleks, et selle direktiiviga äh, edasi minna. samuti oleme me hoiuste direktiiviga tööd teinud, mis puudutab direktiivi reguleerimisala laiendamist, aga ka mis puudutab hoiuste direktiivi teemalist teavitamist. samuti administratiivse koostöö direktiiv, selle kallal edusammud polnud nii saavut-, nii märgatavad, kui me oleksime seda soovinud, äh, nii et me loodame, et Hispaania eesistuja äh, jätkab äh, meie tegemata jäänud tööd. aitäh! suur tänu! kindlasti palju mõtteainest andsite meile ja põhjust küsimusteks. vaba mikrofoni kuulutasin välja, praegu on sõna soovinud kuus inimest, kõigepealt saab sõna proua Swinburne. suur tänu! ja suur tänu, härra minister, teie kokkuvõtte eest äh, seoses siis viimase poolaasta tööga ja ilmselt äh, te siin vaikite maha selle kemplemise, mis nõukogu läbi elas viimastel kuudel. kindlasti oli teil finantsraamistiku osas äh, kõige raskem ülesanne täita võrreldes eelkäijatega, nii et äh, suur tänu progressi eest, mis on saavutatud ja, ja kom-, kompromisside läbisurumise eest. kuid küsimus. viidatakse nõukogu protokollis äh, Äh, nendele natuke vähem äh, silmatorkavatele küsimustele, nimelt äh, finantsseadusandluse alase järelevalve, finantsjärelevalve kolleegiumi kokkukutsumise osas ning riiklike järelevalveorganite töö tõhustamiseks, et oleks järjepidevus finantsteenuste valdkonnas tagatud liikmesriikide vahel. milliseid edusamme te olete nendes küsimustes saavutanud viimastel kuudel? või äh, ootame me praegu ära seda, milline kujuneb, äh, milliseks kujuneb välja see laiem järelevalvestruktuur, enne kui hakkame uusi kogusid kokku kutsuma? minister võtab korraga mitu küsimust ja vastab siis. järgmisena saab olla Schmidt sõna. suur tänu, härra minister, tere tulemast tagasi meie ette Äh, ei üllata teid ilmselt see, et äh, ka minu meelest äh, on teie töö olnud tubli ja paljud komisjoni liikmed arvestavad seda, et te väga rasketes tingimustes pidite tööd tegema. rääkisite pankade boonussüsteemidest, kuid mulle tundub, et te liikmesriigiti on boonuste väljamaksmise süsteemid erinevad, räägitakse küll ühtsest süsteemist, kuid kas ei oleks oluline see, et rakendataks ka neid äh, sõnu? me ei räägi siin ju mitte ainult pankadest, vaid sellest, et meie lähenemisviis võiks olla ühtne. ja mul on siin äh, teatavad oma huvid mängus äh, ja tahaksin täpselt teada, kuidas see asi ikkagi välja näeb. Te olete olnud äh, ECOFINis küll esimeheks, kuid eurotsooni riikide aruteludest te olete välja jäänud ja Rootsis muidugi euro tähtsus ka muidugi kogu aeg suureneb ja kas on võimalus teil olnud mõjutada ka europoliitikasse, kuivõrd äh, europoliitika on ju lahutamatu osa majanduspoliitikast, nii nagu paljud arvavad? aga vähemalt osadest nendest läbirääkimistest on Rootsi pidanud eemale jääma. ja siis äh, võib-olla natukene poolik küsimus. kas te olete nõus äh, sellega, et Rootsi on nüüd positiivsemalt suhtumas eurosse kui eelmine kord, kui meie ees olite. härra Langen, palun. suur tänu, härra minister. Te andsite meile väga hea ülevaate selle kohta, mida te olete saavutanud ja äh, ühe keskmise suurusega riigi jaoks kriisiolukorras äh, on teie edu olnud märkimisväärne, kuid äh, siiski mõned lahendamata küsimused. kõigepealt te ütlesite, et me oleme põhimõtteliselt kriisist välja tulnud, aga ma kõhklen selles, et me ikka oleme äh, kriisi nüüdseks üle elanud. kui me räägime finantsturgude järelevalvest, siis siin on äh, küll ECOFINis langetatud otsuse puhul nii mõndagi öelda ja paranemisruumi on paljugi. kõhkluse korral peab ka Euroopa äh, institutsioonidel olema samasugused pädevused, kus liikmesriikide järelevalveasutustel. ja nüüd äh, äh finantsmeetmete lõpetamise strateegia. mul on tõsiseid kõhklusi ka siin kui me vaatame seda, kui suured on valitsussektori võlad, kui kolossaalsed need on, siis tekib mul küsimus, kui edukad praegu need äh, toetavatest meetmetest loobumise poliitikad ikkagi võivad olla. ja kolmas küsimus, rahaturgude sektoris kui äh, kaugel on läbirääkimised kokkuleppe osas Ameerika Ühendriikidega. meie kolleeg Olle Schmidt viitas siin boonuste süsteemile ja vaatan ausalt öeldes jubedusega, millised on arutelud äh, tõsiselt poliitiliselt vasturääkivad Ameerika Ühendriikides. Goldman Sachs äh, tahab välja maksta miljardit boonuseid äh, mida ükski pangandusasutus pole seni välja maksnud. no kuidas äh, nüüd äh, see asi selgeks rääkida? kuivõrd see, needsamad äh, üleliigsete boonuste väljamaksmised olidki ju see, mis meie finantsturud põlvile surus. ja veel viimane küsimus, Olle Schmidt küsis selle juba tegelikult ära meid, meile tõesti väga meeldiks, kui Rootsi liituks euroga, ma olen veendunud, et te olete selleks valmis ja tagumine aeg, et otsuse ära langetaksite. sest erinevalt Ühendkuningriigist ja Taanist pole teil opt-out klauslit ka sees. härra minister. suur tänu nende väga mõistlike kommentaaride ja märkuste ja küsimuste eest nüüd Case Winburni küsimus äh, järelevalvajate äh, kolleegiumi kohta. tuleb tunnistada, et meie oleme mikro- ja makrojärelevalvele äh, kõige suuremat tähelepanu pööranud Rootsi eesistumise ajal ja ma tõesti arvan, et see on olnud võtmetähtsusega. mõistagi võib öelda, et me oleksime võinud olla veelgi ambitsioonikamad, kuid nii mõndagi on saavutatud. kõigepealt meil on struktuuri alus paigas, seda nii makro- kui mikrotasandil teiseks on meil õnnestunud äh, see saavutada ikkagi üsna napi aja jooksul, sest ärgem unustagem seda, et kui Rootsi eesistumise üle võttis, oli esimene küsimus äh, komisjoni jaoks see, kas nad septembri alguses oma seadusandliku äh, kava su-, su-, saavad esitada. Nad esitasid, kuigi paljud kõhklesid selles ja ütlesid, et paari kuuga see ei ole võimalik kuivõrd alles suve alguses võttis nõukogu oma otsuse vastu, aga komisjon võttis ennast kokku. ja siis äh, hakati rääkima seda, et äh, Göteborgis võeti vastu ajakava kõigepealt mikro ja siis makro osas enamus äh, eksperte ja ajakirjandusest rääkis, et need meie plaanid olid liiga ambitsioonikad, et me ei suuda saavutada konsensust nendes mõlemas küsimuses oktoobris ja detsembris. aga ka see on meil korda läinud samas hoides Euroopa ühtsena. meil kõigil äh, on kanda vastutus üles ehitada ühtne Euroopa, kus kõik liikmesriigid tunnevad, et Euroopas välja kujundatud süsteem toimib ka nende jaoks. ma austan küll kõrgelt kõiki neid, kes ütlevad, et mul on siin mingi erihuvi või et minu riigi vaatevinklist oleks võinud asju paremini teha sellepärast, et see on ilmselt tõsi, sellepärast et kokkulepe on ikkagi olnud kompromiss meil oli vaja sellist läbirääkimiste tulemust, millega kõik saaksid nõus olla, mis oleks piisavalt ambitsioonikas, vot niimoodi poliitikaga kahjuks toimib. ja kahjuks tuleb meil alati arvestada sellega, et inimestel huvid on erinevad ja nende erihuvide vahel on vaja leida tasakaal. nii et mulle tundub, et parlamendi ja Hispaania eesistumise ajal nõukoguga äh, oleks vaja selle kompromissi nimel tööd teha, kuid see on kompromiss, me ei saa kõik nõuda seda lahendust, mis meile oleks ideaalne, kuid samas ei oleks ideaalne teistele liikmesriikidele. meil on vaja tervele Euroopale ühtset ja, ja kasulikku programmi. ja õppetund, mis mina vähemalt olen sellest kriisist saanud, on see, et meil on vaja koostööd, vaja tugevamaid institutsioone ja, ja, ja ühistoetust langetatud otsustele. ja ma tõesti te-, arvan, et äh, tee, mis meil on ees, on, on hästi näha. Äh, meil on olnud rahumeelne, ajalooliselt äh, kombeks rahumeelselt asju lahendada ja me peaksime seda tegema tulevikus, et Euroopa koos hoida. härra Schmidt esitas siin küsimusi äh, boonuste järelevalve osas ja härra Langen viitas sellele samuti, jah. liikmesriigiti on erinevused tõesti erinevad, Rootsi, Ühendkuningriigid ja Prantsusmaa on juba rakendanud rakendamas Pittsburghis ja Euroopa Nõukogus vastu võetud otsuseid juba, kuid on väga palju Euroopa riike, mis isegi selle protsessiga pole veel algust teinud ja see on muidugi sügavalt problemaatiline. ning kõik Euroopa riigijuhid on öelnud, et me toetame seda koordinatsiooniprotsessi, mis on äh, finantsjärelevalve mm, nõuko-, komisjoni osas äh, ülioluline või finantsstabiilsuse komisjoni osas ülioluline ja see asi peab nüüd tagasi minema nõukokku on täiesti selge, et kui me pangandussektoris näeme, et asjad lähevad vanaviisi edasi ja härra Langen viitab sellele oma küsimuses, sest et kui pangad jäävad äh, oma vanade tavade juurde, siis on tulemas karmim seadusandlus, see on täiesti vastuvõetamatu Euroopas, aga ka G kahekümne kontekstis. kui ma või te, peaksin siin tegema prognoosi, siis ma ütleksin, et jah, ilmselt sellel kevadel veel makstakse välja boonuseid, mis on täiesti vastuvõetamatud ja see tähendab seda, et jätkuvad läbirääkimised poliitilisel tasandil nende toet-, boonuste osas ja see tähendab seda, et seadusandlus tuleb nendes küsimustes veelgi karmimaks muuta tulevikus nüüd härra Schmidti küsimus Ecofini ja Eurotsooni riikide äh, töö koordineerimise vahel. mina pean küll siin tunnistama, et mul on Eurotsooni riikidega olnud küll väga hea koostöö kogu selles protsessis ja ma ütlen otse välja, et arutelu stabiilsuse ja kasvupakti osas on käinud nii Eurogrupis kui ka Ecofinis ja üsna mitmel kohtumisel on enamus aruteludes peetud maha ECOFINis kui Eurogrupi kohtumistel, ma väga pikalt sellele ei keskenduks, sest ma muidugi pean Eurogrupi väga oluliseks ja need peaksidki rääkima stabiilsuse kasvupaktist ka detailselt. kuid seekord on tõesti ECOFINil olnud tugevam ja jõulisem roll kui varasemal ajal kasvu- ja stabiilsuspakti alastel aruteludel. kas minu meelest oleks edumeelne, kui Rootsi liituks euroga? jah. kas me peaksime seda tegema niipea kui võimalik? jah kuid eh, see tähendab, kuid see eeldab seda, et rahvas peab ka rahvahääletusel toetama seda. kõik erakondade esindajad, kes eurot toetavad, on öelnud, et me tahame uut rahvahääletust ning viimasel rahvahääletusel öeldi ka samuti välja, et me ikka ootame mõnda aega, enne kui paneme küsimuse uuesti hääletusele nii et jah, mina toetan meile euro kasutuselevõttu nii kiiresti kui võimalik, kuid muidugi tuleb siis kõigepealt eurohääletus läbi viia, see oleks kasulik Rootsile, kasulik Euroopale. ja ma arvan, et enamus riike on euro kasutuselevõtust kasu saanud. härra Langen küsis küsimuse, et kas me oleme kriisist tõesti välja tulnud. no muidugi, kõik sõltub sellest, kuidas te sellele asjale vaatate. pankadevahelised turud on jalul uuesti krediit on problemaatiline, kuid see ei ole nii sügav kriis enam kui pool aastat tagasi ja alles veebruaris-märtsis veel me rääkisime nendest uuringutest, kus võrreldi olukorda äh, tuhande üheksasaja kolmekümnendate aastatega, kus äh, meid tabas mitmeaastane negatiivne kasv ja tööpuuduse määrad tõusid viieteistkümne, kahekümne protsendini. põhimõtteliselt Euroopas on taoliste arengute risk äh, eemaldatud. kas me oleme teinud piisavalt selleks, et meie finantsinfrastruktuur oleks kriisist väljudes tugevam, jah. Kait, kas on piisavalt hea? no vot see muidugi öö, nõuab edasisi arutelusid. minu meelest oli positiivne see, et me nii kiiresti need otsused vastu võtsime, sest vastasel juhul meie valijaskond öö, ja inimeste usaldusväärsus üldiselt oleks öö, Äh, saanud tugeva hoobi, sest et inimesed lihtsalt oleks öelnud, et Euroopa ei näidanud üles piisavat juhi rolli kriisipoliitikas. nüüd äh, need äh, kriisimeetmete kõrvaldamised, mina olen oma koduriigi poolt muidugi, arvestades meie majanduslikku olukorda, arvamusel, et stabiilsuse kasvupaketi reeglid peavad jääma paika mina tahaksin küll seda, et äh, riigid kõik tuleksid, äh, saavutaksid kasvupakti kriteeriumite täitmise ja Rootsi eesistumise aja alguses äh, räägiti üldse sellest, kas on võimalik saada paika sellised põhimõtted, mis tagavad horisontaalse võrdsuse liikmesriikide vahel ja põhimõtted, mis Göteborgis äh, vastu võeti ja mille osas langetati siis otsused nüüd nõukogus ja sellise defitsiidi alastel aruteludel on olnud küll üks tugev samm edasi, aga me peame olema tõesti eh, eelarvepoliitika osas natukene ambitsioonikumad Euroopas. suur tänu, järgnevad kolm kõnelejat, Otmar Karas, eh, härra Kikjuri ja, ja Olla Ludvigsen. Otmar. ja, ja, suur tänu euroreferendumi kohta. Äh, tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et te soovite nii kiiresti kui võimalik euroalaga ühineda. Te ütlesite, et äh, siiski soovivad inimesed referendumit teie koduriigis. kui mitte praegu, siis millal? võib-olla ei soovita euroga ühineda, sest äh, kardetakse finantskriisi. nõukogu ettepanekud on olnud tagasihoidlikumad kui komisjoni ettepanekud, komisjoni ettepanekud äh, kriisi lahendamiseks on olnud vähem ambitsioonikamad kui La Rosieri äh, ettepanekud ja kui kompromissidest rääkida, siis saab kompromissist kõnelda ainult liikmesriikide vahelise kompromissina. Euroopa Parlamendiga kompromissile ei minda, kui küsimus on makrojärelevalves, sellepärast et Euroopal peab olema järelevalvesüsteem ja võimalus sanktsioone seada. Te tegite muide äh, riskifondide kohta palju tagasihoidlikuma ettepanekuid kui komisjoni ettepanek. kuna me oleme nüüd kaasotsustajad, siis peame me lihtsalt avalikkust petma kokkuleppe osas nõukogus, öeldes, et äh, meil on juba lahendus olemas, tegelikult ei ole, sest kõigepealt peab Euroopa Parlament selle teie otsuse hea, heaks kiitma kas te oma dokumendis Rootsi eest, eesistumisest ka eh, kaasotsustusmenetlusest räägite? suur tänu! mina sooviksin ka teile õnne soovida tehtud töö puhul. tänan teid kokkuvõtte eest. ja nüüd küsiksin G kahekümne ja maksuparadiisi teema kohta. lubati väga rangeid meetmeid, kõik OECD riigid on võtnud kohustuse informatsiooni vahetamiseks, mis puudutab maksuparadiise. kas teie arvates on praegused OECD normid piisavad? kui maksuparadiisil on kokkulepe kaheteist riigiga infovahetuseks, siis OECD järgi võib maksuparadiisi vaadelda kui vastutavat, vastutustundlikku maksuparadiisi. milliseid G kahekümne otsuseid on võimalik rakendada ja kas neid ka näiteks nõukogus arutatakse ja kas kasu-, kas on arutatud nõukogus ka seda, keda lubatakse avalikul pakkumisel osaleda, näiteks keelustada nende osalemine, kes on registreeritud maksuparadiisides? järgmine küsija, palun. suur tänu. tere tulemast rahandusministrile, väga hea meel teid täna siin kohata pärastlõunal. Eh, enne teid kohtusime härra Trichet'ga ja meil toimus väga huvitav kuulamine, ta rääkis ka koolitusvajadusest selleks, et tööpuudust vähendada. koolitusmeetmed on kriisi mõjude maandamiseks väga tähtsad iseäranis teadmistepõhises majanduses nagu Euroopa. kui me Rootsit vaatame, siis on peaaegu nelikümmend protsenti äh, vähem koolituskohti praegu kui aastal kaks tuhat kuus koolitust tuleb siiski suunata just nendele, kellel on seda kõige rohkem vaja selleks, et taas siseneda tööturule. nõukogu on teinud ettepaneku teha kärpeid koolitusmeetmetele. kas minister ka jagan seda arvamust ja milline on eesistujumaa suhtumine koolitusvahendite rahastamise osas ühenduse vahenditest? suur tänu. suur tänu nende küsimuste eest. vastates härra Karase küsimusele referendumi kohta Rootsis, tahaksin toonitada kindlasti seda, et Rootsi ei kavatse euroalast välja jääda selleks, et meil oleks äh, vähem rangem rahanduspoliitika. meil on äh, oma inflatsiooni äh, sihtmärgid praktikas, muide on meie inflatsioon keskmiselt olnud palju madalam kui paljudes Euroopa riikides ja ka euroalal, kui ma ei eksi. kui eelarve sihtmärkidest rääkida, siis eelarvepoliitika ja tulemused on Rootsis palju paremad kui mõnedel teistel. Bulgaaria, Rootsi ja Eesti on järgmise kahe-kolme aasta jooksul ilmselt oma eelarve defitsiidiga kõige paremas olukorras. ja kui räägitakse konkurentsieelistest väljaspool euroalad, siis muide ma ei nõustu sellega, sellistel riikidel peab majandusstabiilsuse tagamiseks äh, olema veelgi rangemaid äh, meetmeid kui teistel kriisi mõju siiani majanduskasvule ja tööhõivele on siiski ka Rootsit väga valusalt puudutanud, aga ma usun, et kui äh, Rootsi rahvas seda mõtet toetab, mina muidugi toetan seda ja püüan neid ka mm, mõjutada, siis äh, saame me ka esitada taotluse mm, euroga ühinemiseks kui nüüd kaasotsustusprotsessist rääkida, siis sellest me oleme kogu aeg teadlikud olnud ja alati ECOFIN-i kava kokkupanemisel oleme me seda arvestanud. meie jaoks oli siiski probleemne see, et kõiki nii-öelda alussätteid ei olnud veel meil pikka aega paigas ja, ja muidugi on eh, ajakava meid mõjutanud tugevalt, loodame siiski, et Hispaania kui eesistuja leiab Euroopa Parlamendi jaoks ka lahenduse. lahendus siiski peab olema ka kompromiss Euroopa Parlamendiga, sellepärast et kom-, parlament juba iseenesest eeldab kompromissi, kuna ta esindab erinevaid riike, erinevaid valijaid. Seetõttu rootslased pooldavad laiapõhjalist konsensust, kus arvestatakse erinevate riikide huve, aga ka poliitilist värvingut see teeb Euroopa Liidust äh, tugeva liidu. loomulikult on parlamendist peetavad kõnelused keerukad, sest tegemist on ka keeru, keerulise temaatikaga, mida saab erinevast perspektiivist valgustada. nüüd riskifondid muidugi ei olnud, ähm, ei olnud selle kriisi kõige teravam küsimus, aga võib-olla te mäletate üheksakümne kaheksanda aasta sündmusi ja Venemaa majanduskriisi, kindlasti äh, Ähm, on äh, kõik elemendid, mis on süsteemis olulised, ähm, äh, niimoodi kõigi nende elementide puhul on vaja kaaluda ka järelevalvet ja äh, järelevalve osas lõpuks on ju ka vaja konsensusele jõuda. proua Jüri küsis minu käest maksuparadiiside kohta. tahaksin välja tuua selle, et esimese Londoni kohtumise otsuseid on juba rakendatud Euroopa riike enam hallis nimekirjas ei ole, maksulepingute ja maksuparadiiside osas on tohutu edasiminek toimunud ja muide, Rootsi on ise väga huvitatud sellest. meilegi tundub nagu paljudele teistele riikidele, et palju meie maksutulust läheb kaotsi, seetõttu me oleme huvitatud edasiminekust selles küsimuses ärgem unustagem ka, et juba on üht-teist saavutatud, päris palju saavutatud. eesistujamaa Hispaania jaoks on muidugi hoiuste ter-, direktiiv kõige tähtsam prioriteet, meil on sellega vaja edasi minna, me peame edasi minema ka automaatse infovahetuse küsimusega ja palju jõulisemalt tuleb ka Euroopa Euroopa äh, naabritega rääkida ka selles küsimuses. härra Ludvigsoni küsimusele koolituse kohta tahaksin öelda, et minu ja eesistujamaa te-, kui terviku seisukohad ning härra Trichet seisukohad on sarnased. tööturumeetmed on tõesti eriti tähtsad ja Göteborgi äh, kohtumisel või nõukogul äh, pidas ettekande üks äh, juhtivspetsialist äh, Steven Neekler ja äh, volinik Almunia pidas ettekande, tal on väga pikaajaline kogemus tööturu juhtimisel Hispaanias, seetõttu pean aktiivseid tööturupoliitikaid oluliseks. üks osa võib selles poliitikas olla toetuste jagamine, teisest küljest koolitus äh,, ka aktiivsed, aktiivseid meetmeid tööpuuduse ajal on, on mitmeid, aga kui tõesti me majanduskasvu ja sotsiaalset üht-, ühtsust meie ühiskonnas tahame suurendada pikemas perspektiivis, siis on võtmeks haridus suur tänu, mul on veel neli sõnavõtusoovi, võtame kõik kohe järjest kõigepealt Sven Kigold, Catherine Steele ja Peter Simon ja Vicky Ford. Sven. mul on kaks erinevat küsimust. kõigepealt maksuparadiisid ja mm, hoiuste maksustamise direktiiv. kas te võiksite välja tuua, milliseid erimeelsusi Äh, oli nõukogus, millistel kantri- äh,, riikidel olid millised seisukohad ja millised äh, riigid ei jõudnud kokkuleppele. tahaksin detailsemat informatsiooni selle kohta. teiseks, mitmete liikmesriikide võlgnevuse küsimus. võlatase on meie jaoks väga murettekitav, kuid äh, mina olen aru saanud, et äh, et teie ikkagi ütlete, et fiskaalkoostöö peab süvenema meie äh, Euroopa Liidus, aga millises vormis, kui, millisel määral on Euroopa majandus integreeritud nii, et ähm, liikmesriigid saaksid üksteist aidata maksukogumisel või siis intressi, intressimäärade alandamisel? et vähendada riigisektori võlga. seega, kas on mingit edasiminekut nendes küsimustes, milliseid meetmeid kaaluti nõukogus selleks, et aidata liikmesriike vähendada oma võlataset? Catherine Steeler. suur tänu ja suur tänu ka ministrile sõnavõtu eest tahan puudutada kolme küsimust. kõigepealt ähm, finantstehingute maks. meil äh, toimus väga huvitav kuulamine sel teemal, tahaksin kuulda ka teie seisukohti selles küsimuses, kuidas te defineeriksite finantstehingute maksu äh, ning pank, pankade ja boonuse küsimuste puhul tahaksin tõstatada äh, ühe küsimuse, mis äh, tõstatati minu valijate amet, ametiühingute poolt pangandussektoris. tegemist oli inimestega, kes ei teeni eriti palju, aga teevad tohutult palju tööd, nad on töötanud kohusetundlikult juba kakskümmend aastat ja nüüd majanduskriisi ei, ei arvestata nende töö tulemuste hindamisel. seetõttu kümme protsenti töötajatest sellest pangast, millest mina kõnelen, on pidanud töövaidlust kohtusse minema lausa. me peame arvestama ka neid inimesi pangandussektoris, kes tegelikult kannatavad, paljud töötajad sellises olukorras on muide naised, kes töötavad näiteks osalise tööajaga või siis hoopis emaduspuhkusel sooviksin, et arvestataks pangandussektori töötajate reaalset olukorda ja tahaksin küsida, kas on mingisugune uus vorm ettevõtte sotsiaalsest vastutusest, mis kehtiks ka pankadele, et saa, et me saaksime olukorda kuidagi tasakaalustada, võib-olla boonused peaksid siiski jääma minevikku, mitte nii, et ikka ja jälle tõstatatakse neid selles komisjonis ja eh, kui räägitakse miljonilistest boonustest, siis eh, kui me võrdleme kahekümne 20 kahekümneaastase staažiga pangatöötajatest, kes saavad ainult kolme kuu mm, palga, kui nad vallandatakse, siis eh, tundub, et olukord on ebaõiglane samuti ähm, aktsiatulu õiglase arvutamise standardite kohta tahaksin teada, kas on mingeid arenguid sellest toimunud ja suur tänu. Hannes, palun. härra minister, minu küsimus puudutab võimalust korraldada Euroopa järelevalvet ka liikmesriikide ettevõtete üle. meil on Euroopa Liidu Järelevalveamet. ja hargmaiste pankade raskusse sattumise puhul peaks kaasama siiski ka ECOFIN-i et arutada restruktureerimist. näiteks nõukogul võiks olla kümne päev, kümme päeva aega, et kokku tulla erakorralisel äh, puhul. ja teine küsimus puudutab äh, neid suuri panku mis on läbi kukkunud. kas tõesti on vaja nii pikka aega selleks, et erakorralisi olukordi kiirelt lahendada? mul on tegelikult kaks küsimust veel. Vicky Ford ja Astrid Lulling. siis um, interesting questions. If I start out with suur tänu uh, nende huvitavate küsimuste eest. Uh, maksuparadiiside küsimus uh, ja hoiuste direktiivi teema, ma tahaksin rõhutada, et lahendus, kompromiss on võimalikud, mina rootslasena usun kompromissidesse, aga ma usun, et meil oleksime suutnud kompromissidele jõuda hoiuste direktiivi osas, kui meil oleks olnud veel paar kohtumist, sellepärast et tegemist oli mitmesuguste keeruliste tehniliste küsimustega, mida tuli lahendada. ja kuna järelevalve küsimused võtsid nii palju aega, siis meil ei olnud lihtsalt võimalik selliste keeruliste läbirääkimistega ühe ECOFIN-i kohtumisega ühele poole jõuda. mõningad riigid peavad veel natuke tööd tegema, et kompromissile minna, lõpptulemus on loomulikult tasakaal, me peame laiendama hoiuste direktiivi ja reguleerimisala. on mitmeid küsimusi praegu, mis jäävad reguleerimisalast väljapoole, me peame samuti kahe tuhande teise aasta kokkuleppe läbi vaatama ja vaatama, kuidas automaatse info küsimust lahendada. on mitmesuguseid küsimusi, mis nõuavad veel tööd ja samas mitte alahinnates vastuolude määra, äh, leian ma, et äh, mitte väga pika aja jooksul on võimalik seda küsimust siiski lahendada ja liikmesriigid on väga pühendunud äh, selle küsimuse lahendamisele. on liikmesriike, kelle reservatsioonid on teada ja kes on reserv, kellel on reservatsioonid mitmete direktiivide vallas selles äh, toimikus, selles valdkonnas, aga tehniliste arutelude käigus on nad äh, näidanud üles valmidust äh, lahenduse leidmisele kaasa aidata. mis puudutab riigieelarve puudujääkide määra ja võlgnevust, siis võlatase ja, ja defitsiit on alati suur probleem majanduspoliitikast hoolimata, kui meil on vaja, kui meil on, on aktiivset majanduspoliitikat majandus äh, madalseisu piirkonnas, siis on selge see, et äh, meil peab olema mingisugune äh, tagatistase või mingisugune algtase alguses, enne kui me jällegi kriisiolukorda satume. ma võin Rootsi perspektiivist öelda, et kui me jõuame defitsiidi kui meil on tõsine defitsiit, siis tuleb langetada tõsiseid otsuseid mitte ainult maksude, vaid ka kulude osas. loomulikult on makse ja ka kuluartiklid, mis mõjutavad erinevalt sotsiaalset ühtekuuluvust, majanduskasvu ja nii edasi. meil on näiteks süsinikumaks, mis on keskkonna jaoks hea, meil on ka maksud Äh, bensiini, äh, tubaka, alkoholi kohta, mida pole piisavalt kasutatud äh, Euroopas ja mis võivad aidata kaasa riigieelarve olukorra parandamisele, ilma et seejuures majanduskasv saaks kannatada. on mitmesuguseid erinevaid investeeringuid, mis on majanduskasvu seisukohast väga olulised, infrastruktuuri kulutused ja nii edasi, aga samuti on ka kuluartikleid, näiteks mis aitavad kaasa sellele, et, et hoida inimesi tööturul hoida, nii et meil on ka kulude osas vaja konkreetset lähenemist, väga põhjalikku lähenemist. Katrin Stiile esitas küsimuse, mis puudutas finantstehingute maksu. mina tegin omalt poolt ettepaneku, mille otsas me, osas me langetasime otsuse ka Rootsis, nimelt, et bilansi suurusest tuleb, lähtub ka äh, Äh, maksetase, meil oli tehingumaks, äh, see ei toiminud, sellepärast et äh, väga paljud maksud olid meie reguleerimisalast väljaspool, bilansimakse, maksust on palju raskem kõrvale hiilida, sellepärast et bilansist ei saa ju puududa. ja me jätkame pankade bilansimaksu reguleerimist ja tehnilist täpsustamisest ja kui meil on finants stabiilsusega probleemi, kui on tekkimas uued mullid, siis ta kõige tõenäolisemalt tuleb see mull välja just nimelt bilansilehtedelt. me äh, ennem lähtusime tehingumaksust pangandussektori puhul äh, selleks ja, ja selline äh, tagatisfondi loomine pankade kuludel oleks õiglane äh,. loomulikult äh, pangandussektor äh, teeb su-, paneb suurt vastupanu sellele, ma tunnen ma mõistan loomulikult neid inimesi, kellega kohtus äh, proua Stiiler, kes äh, on töötanud pangas äh, kogu oma elu peaaegu ja ilma, et see oleks nende äh, süü, on nad äh, kannatanud selle kriisi mõjude all, samal ajal kui täitevjuhtidele makstakse välja suuri boonuseid pangandused ja boonused, see on küsimus, mida on võimalik lahendada sellisel moel, et asjad oleksid tasakaalud, kui me äh, liigseid boonuseid anname riskide võtjatele, siis inimesed äh, lähevadki riski peale välja. Äh, me peame suuri boonuseid ära hoidma, samas ja, ja sellega peab olema seotud ka oma sotsiaalse, sotsiaalne vastutus ja sotsiaalset vastutust peavad kandma ka pangandus, peab kandma ka pangandussektor paar sõna ka nende raskuste kohta, millest rääkis härra Siimon, härra Siimon rääkis ambitsioonikusest ja ambitsioonikuse puudumisest finantssektori reguleerimises me ei tohiks alahinnata äh, meie toimikute määra, kõige suuremad äh, panganduskriisid, äh, mida me oleme ajaloos näinud, on olnud Skandinaavias, kus see läks maksma umbes kolm, kaks-kolm protsenti SKT-s, Indoneesias pisut vähem kui kuus protsenti SKT-st ja suuremad osad finantskriisidest on kuskile sinna vahele jäänud rahapoliitika riskid on suured ja ajaloos oleme me rahakriiside puhul näinud äh, erinevaid äh, käitumismudeleid. hiljutine kriis näiteks Islandi riigi puhul, Island äh, otsustas tagada oma pangandussektori võlataseme selleks, et riigi kohustusi, et kohustusi täita, on olnud ka teisi kohtu näiteid, kus pangandussektor on jäetud üksinda, on ka näiteid selle kohta, kus äh, pangandussektor on kolinud teise, teise riiki ja, ja, ja lihtsalt vastutusest kõrvale hiilinud. erinevaid mustreid kriisiolukorras on palju. kui me tahame, et meil oleks regulatiivne raamistik, mis sellise äh, nii-öelda äh, kodu, panga, pangandusasutuse koduriigi ja siis vastuvõtjariigi puhul ja kui me tahame võimalikult head tasakaalu saavutada, siis ma võin öelda, et mina ise usun Euroopa koostöösse, aga samas usun ma ka sellesse, et otsustusprotsessis peavad meil olema õiglased kompromissid ja kõikide huvisid tuleb arvesse võtta. nii et äh, kui me nüüd äh, hindame äh, liikmesriikide valmidust, siis liikmesriigid olid kompromissile jõudmiseks valmis minema päris kaugele ja loobuma päris paljudest, mõned leidsid, et me siiski ei läinud äh, piisavalt, äh, mõningates olukordades mõned leiavad, et me ei läinud piisavalt kaugele või et äh, või et me läksime liiga kaugele, praegusel hetkel leiavad kõik, et, et kompromissile minekuks tuli palju, paljust loobuda, nii et ma arvan, et selline kompromiss on teretulnud. mul on kaks küsimust esimene küsimus puudutab teie tööd, seda suurt tööd, mis te olete ära teinud. kindlasti olid teie kavatsused väga head, kaitsmaks nii investoreid kui ka üldsust, aga kuna äh, vastav äh, seadusettepanek kõiki äh, aruka reguleerimise standardeid rikkus ja, ja kuna see kiiruga kokku pandi, ei olnud tulemus eriti hea. nüüd on minu meelest meil kaks valikut, kas jätkame Euroopa Parlamendi ja nõukoguga eh, kasutades kõige helgemaid päid selleks, et nimetatud ettepanek eh, tõesti eh, heaks seadusaktiks saaks, meil on ju kõigil head eh, kavatsused, aga see muide ehm, juhib meie tähelepanu mitmesugustelt teistelt olulistelt teemadelt eh, kõrvale. või siis teine valik, uus volinik võtab selle ettepaneku tagasi Euroopa Komisjoni kuulab ära, mis viimase kuue kuu jooksul on räägitud investeeringute kaitse kohta, järgib eh, hea õigusloome tava ning siis tuleb uue ettepanekuga meie juurde tagasi. millist valikut teie uuele volinikule soovitaksite? ja teine küsimus puudutab eh, uute järelevalveasutuste vastutust arvestades seda, mis on toimunud viimastel aastatel ja kui palju raha on süstitud pangandussektorisse, siis inimestel on täielik õigus nõuda ka aruandluskohustust ka järelevalveasutustelt ja nagu te teate, Suurbritannias on FSA vast-, aruandluskohuslane meie valitsuse ees ja ka äh, Ehm, avalikkus on täiesti selgelt oma arvamust avaldanud, üks osa soovib süsteemi täiesti muuta, ehm, FSA peaks Keskpanga ehm, alluvusse kuuluma, teised sooviksid praegu süsteemiga edasi minna. nii nagu mina aru saan, uue järelevalveameti ees, etteotsa valitakse inimene Euroopa Komisjoni poolt, seega ei küsita eh, nõu parlamendi käest, aga ma tahaksin nüüd küsida, kelle ees on aruandluskohuslased, need inimesed, kes hakkavad meie finantssüsteemi üle järelevalvet teostama ja nüüd Astrid ja siis lühidalt annan sõnu veel Svenile. suur tänu, ma teen ka hästi lühidalt, tahaksin tagasi tulla eh, nii nimetatud eh, maksuparadiiside temaatika juurde ja OECD standardite juurde, mis puudutavad eh, nõudmisel info vahetamist, teisest küljest eh, võimaluse kohta eh, automaatselt infot vahetada. ühed on öelnud siin, et maksuparadiisi puhul kaksteist lepingut ei ole piisav ja automaatne andmevahetus ka ei anna midagi, sellepärast et maksuameti, ameteid ujutab üle siis niisugune infotolm, mida nad ei suuda enam hallata. muide, üks eh, proua rääkis mulle, et ta töötab Suurbritannias, aga tema eh, eh, tulu eh, läheb Saksamaale ja informatsioon eh, on edastatud, eh, aga makse ei võetagi kusagil maha, lihtsalt sellepärast, et tema maksuamet ei ole suutnud tema olukorda tuvastada. see rikub põhimõtet, et, et tulu tekkimise kohas maksustatakse tulu ja kui, kui tulu kantakse üle teise liikmesriiki. seega tuleb asjadele silma vaadata. Euroopa Komisjon ise on arvanud, et automaatne või et infovahetus ei funktsioneeri, aga nüüd soovite te praegust funktsioneerivat süsteemi ähm, ära kaotada, kus tulu maksustatakse selles riigis, kus ta on teen-, tekkinud. loodame, et kuidagi saavutatakse kokkulepe siiski, sest me ju ei saa, taha, et info liigub kontrollimatult automaatselt igale poole, kuhu aga tahad, see ei vii meid kuhugi minu meelest nõudmise korral infoedastus funktsioneerib väga hästi ja ma loodan, et eesistuja Hispaania ikkagi suudab saavutada kokkuleppe selles osas. muide, ma üldse ei saa aru, mikspärast liikmesriikidel ei lubata valida ise näiteks eh, hoiuste maksustamise direktiivi puhul. kas eh, informatsioon võiks ju kõikide liikmesriikide vahel toimida. ma ei tea, mikspärast ei soovita seda süsteemi, äh, kus äh, tuluallika mm, riigis maksustatakse tulu. ja siis äh, Te rääkisite ühest algatusest, tahate jälle aktsiisimaksu tõsta alkohol alkohoolsetele jookidele, minu meelest see on läbimõtlemata ettepanek ja kuidagi huvitav ka. minu meelest oleks vaja ikkagi Euroopa Komisjoni ettepanekut, siiani seda pole, õnneks, tänan. Madam uh, Luling, I, I just would like to inform you that article eleven of the proua Luling, ma informeeriksin teid sellest, et artikkel üksteist praegustest hoiuste direktiivist uh, nõuab automaatset infovahetust kõikidelt liikmesriikide, riikidelt kohe, kui vastatakse sellekohastele tingimustele ja sellekohastele tingimustele vastatakse õige pea. ja selleks on ka hea, hea õiged põhjused, sellepärast et jõukust ei saa maksustada, ei saa äh, maksustada ka pärandit äh, ilma äh, vastavate teadmisteta ja andmete, andmeteta ja ilma infovahetuseta ei saa seda iial teha see mõjutab Sven, need on küsimused ministrile, mitte arutelu liikmete vahel. Sven jätkab ja ütleb, et teil on õigus, aga ma tahaksin aidata kaasa arusaamisele siin valdkonnas. aga muidu äh,, härra minister, ma ei olnud rahul teie vastusega äh, hoiuste direktiivi kohta äh,. ma paluksin teilt äh, veel korrake üle üksikasjad, äh, mis tekitasid vastuolusid ja millised olid e-, erinevate liikmesriikide äh, seisukohad, konkreetselt liikmesriikide kaupa? Uh, yes. jah. proua, proua Lullingule antakse hetkeks veel sõna. aga proua Lulling räägib mikrofonist mööda, seega ma rääkisin äh, ka hoiuste direktiivist ja ma tean, et äh, asi viibib. aga kui me paneme kokku halva direktiivi, siis võib ju alati tulla selle asja juurde tagasi ja asja parandada, kui on selge, et, et see ei toimi. me pärandiõigust ei saa siin segi ajada ju ometigi ähm, hoiustamise direktiiviga. jah, ütleb härra minister. ja alustab proua Fordi küsimustest, äh, mis puudutab siis äh, alternatiivsete investeerimisfondide direktiivi ma tõesti arvan, et tegemist on küsimusega, kus on vaja äh, paremat koostööd. on äh, selliseid institutsioone, mida tuleb reguleerida. on täiesti vastumõõtamatu, et terve rida institutsioone, mis olid äh, selle kriisi keskmes, näiteks nagu Lehman Brothers, nende üle ei olnud piisavat järelevalvet ja on täiesti selge see, et kui ühel institutsioonil on vaja seda, et maksumaksja tuleks neid äh, välja aitama, eh, siis eh, on õiglane ilmselt ka see, et meil oleks eh, regulatiivne raamistik paigas, mis need institutsioonid paneks järelevalve alla see tähendab seda, et reguleerida tuleb nii erakapitali ettevõtteid kui ka riskifonde. Need mõlemad on osa probleemist, sellepärast et võivad tekitada lisafinantsriske ühtlasi arvan ma, et õiglane on ka see, et enamus nõudmisi, mis nendele mm, äh, institutsioonile esitatakse, äh, puudutavad läbipaistvust. et nad ütleksid, milline nende risk on ja millist äh, võimendamismeedet nad kasutavad. meil on teatav eelarvekohustus ja me ei saa seda te-, alal hoida ilma, kui me selgitame, millised on süsteemi riskid. samas ma ütleksin, et täiesti selge on see, et edasiminek on hädavajalik mina ei saa siin kedagi äh, nõustada, ei ole minu asi komisjoni äh, suunata. aga me tegeleme selle asjaga lõpuni viimaste päevadeni, liikmesriikide vahel erinevused on suured, ma loodan, et edasiminekut Koreperis on võimalik, kuid kui see nii on, siis tulen teie juurde tagasi. vastutuskohustus, meie jaoks on see väga oluline, need institutsioonid on integreeritud väga selgesse vastutuse süsteemi, neil on aruandekohustus nõukogu ees, parlamendi ees ja seega minu meelest vastutuskohustus on piisavalt tagatud. ma ei hakkaks siin rääkima sellest, kuidas peaksid liikmesriigid oma järelevalve ja regulatiivsüsteemid üles ehitama, terve rida liikmesriike tahavad ühtsemat süsteemi, kus keskpangad mängiksid äh, senisest olulisemat rolli, kuid samas on ka selliseid riike, kus, kes on väga hästi hakkama saanud ka ilma selliste struktuurideta ja on traditsionaalse finantsjärelevalvesüsteemi alusel töötanud. ja see peaks olema põhimõtteliselt kõikide liikmesriikide äh, pädevusala, mitte meie pädevus see ei ole. mis puudutab nüüd hoiuste direktiivi, ja maksuparadiisi, siis minu meelest me peaksime äh, liikuma edasi sellest, et äh, maksuinfot hoitakse kinni. me ei räägi siin mitte ainult intressitulust, vaid äh, kogu selle sissetuleku päritolu on meile huvitav, millisest, milli-, millise töö eest seda maksti või milliste investeeringute eest seda tulu teeniti ja niikaua, kui meil maksuinfo hoitakse kinni, siis äh, meil ei ole seda infot ja inimesed saavad lihtsalt vältida makse või viia ellu kuritegusid ehk teisisõnu mitte maksu maksta. minu meelest äh, peaks meil olema ikkagi selline süsteem paigas, kus inimesed seadustest kinni panevad. nii et ma tõesti arvan, et automaatne info edastamine on see, mille suunas me peaksime liikuma ja see oli ka kahe tuhande teisel aastal juba meie kokkuleppe sisuks ja on väga konkreetseid nõudeid. ja mina ütleksin, et minu ootus nende läbirääkimiste osas on see, et edasiminek lõpuks on võimalik ma valmistan pettumuse härra Kiigoldile, sellepärast et mina eh, ei lasku detailidesse, sellepärast et muidu sellised arutelud oleksid veelgi raskemad. Eh, liikumisruum on minu meelest täiesti olemas ja võimalus edasi liikuda on. muidu juhtub sama, mis juhtus eh, Londoni G kahekümne kohtumisel. nimelt, et sõlmitakse osade liikmesriikide jaoks väga raskeid finantskokkuleppeid, nii et minu meelest me peame äh, Äh, realistlikult suhtuma need riigid, kellel on reservatsioonid, meil on vaja tugevamat Euroopa hoiuste direktiivi. ja minu meelest äh, selles küsimuses äh, on nendes riikides väga realistlik arusaam. Nad mõistavad, et edasine edasiminek on vajalik, isegi kui nende enda huvid satuvad siis löögi alla. suur tänu kõigile ja suur tänu, härra minister, ma järeldan teie vastustest Vicky Fordi küsimusele EMFND eh, e kohta te toetate seda, et otsus langetatakse, mitte et komisjon selle asja tagasi võtaks ja et nad saaksid uuele ringile minna pärast teie poolt tehtud rasket tööd. ma arvan, et siin parlamendiski on neid kes arvavad, et me võiksime saada isegi natukene jõulisema kompromissi saavutada kui see, mis nõukogus tänaseks on saavutatud ja me jätkame oma tööd selles vallas. aga äh, suur tänu selle tohutu töö eest, mis on ära tehtud Rootsi eesistumise ajal